I, normally I don't use it, but sorry. palun mm, alustame nüüd oma koosolekut, palun istuge oma kohtadele. ja, ja, ja, ja okei. okei, and so, dear colleague we.... niisiis, kallid kolleegid, alustame kas kõik on kohal? tere tulemast! alustame siis esimese päevakorrapunktiga, milleks on päevakorra kinnitamine. see on meil siis täna esimeseks päevakorrapunktiks, kas kellelgi ei ole päevakorra kohta mingeid vastuväiteid, siis loeme esimese päevakorrapunkti ammendatuks, päevakord on kinnitatud ja läheme nüüd teise päevakorrapunkti juurde kas kellelgi on äh, midagi öelda kaheteistkümnenda novembri koosoleku protokolli kohta? kellelgi midagi ei ole öelda, siis jätkame järgmise päevakorrapunktiga, kolmas päevakorrapunkt, äh, juhataja teadaanded, kõigepealt tõlge. meil on täna olemas tõlge itaalia, saksa, inglise, prantsuse, Bulgaaria, Rumeenia, Tšehhi, Poola, Hispaania, Kreeka, Ungari, eesti keelde meie koosolekud kantakse üle ka internetis, nagu tavaks on saanud. tahaksin teile teatada ka seda, et kaheteistkümnenda novembri koordinaatorite koosoleku otsused on kõigis, kõigile komisjoni liikmetele meiliga välja saadetud. Need on vastu võetud sellepärast, et eh, kaheksateistkümnendaks novembriks vastulauseid polnud saabunud. järgmiseks tahaksin tervitada meie kultuurikomisjoni uut liiget. tere tulemast, Theresa Jimenez Barbat ALDE fraktsioonist. ta asendab ähm, härra Maura Parandarjanni. niisiis, tere tulemast meie komisjoni, meil on väga hea meel, et te siin olete. väga lühidalt veel paar asja siin saalis sagitakse väga palju ringi. niisiis, kõigepealt ähm, mõnede kolleegidega, kes täna siin kohal on, toimus meil Strasbourgis väga huvitav kohtumine Mašreki delegatsiooniga ja rääkisime äh, kultuuripärandi teemast. mina juhatasin seda koosolekut koos Andrea Kotsolinoga, kes on Mašreki delegatsiooni aseesimees meil toimusid tõesti väga huvitavad arutelud, mis andsid meile uut infot selle katastrofaalse olukorra kohta, mis valitseb Süürias hävitatud kultuuripärandi vallas. kuulasime ära doktor Ali Sheikh Mussi sõnavõtu, kes on Süüria arheoloogia kaitseassotsiatsiooni esindaja, tegemist on siis äh, arheoloogiga, kes praegu on Prantsusmaal eksiilis Äh, ta töötab praegu Strasbourgi ülikoolis ning ta tegi terve rea ettepanekuid, mis on kirjas ka dokumendis, tegemist on seal siis kahe assotsiatsiooni ühiste seisukohtadega ning need kaks äh, assotsiatsiooni äh, ühendavad siis Süüria arheolooge. ta kirjeldas meile olukorda koha peal, ta näitas meile slaide sellest, milline oli olukord enne ja milline on olukord praegu vähemalt äh, tosin kultuurimälestuspaika äh, on hävitatud või neid on tõsiselt kahjustatud. Äh, professor Sheikh Mus tegi ettepaneku, et Mashreki delegatsioon teeks nendega koostööd, ta palus sellise kriisiüksuse loomist, mis ühendaks Süüria ja Euroopa eksperte et äh, ühiselt siis äh, plaanida mingisugust sekkumist oh, ning arutada ka seda, mida teha, kui konflikt ükskord läbi on. me kõik loodame, et see juhtub varsti. rääkisin talle ka seda, mida meie kultuurikomisjonis oleme teinud ning me otsustasime, siis uurida seda võimalust koos äh, komisjoniga, äh, uurime siis sellise kriisiüksuse loomist, igatahes oleks oluline delegatsioonidega tihedamat koostööd teha, samas ka, samamoodi ka näiteks Magrebi delegatsiooniga, sellepärast et äh, neil on suhted Vahemere ja Balkani riikidega, nii et, et sellised kohtumised on tõesti väga olulised. nüüd veel üks asi Te olete saanud äh, ülevaate ka meie külaskäigust Firenzesse, tegemist oli väga huvitava visiidiga. Äh, külastasime Euroopa Instituuti ning äh, nägime, et tegemist on tõesti väga kvaliteetse tippkeskusega, kus tegu-, tehakse tööd väga huvitavate asjade kallal, näiteks luuakse äh, ülikooli õppimaks riikide üles juhtimist, tegemist on väga huvitava teadusvaldkonnaga. meil toimus ka oluline kohtumine kolmandal detsembril, paljud kolleegid osalesid, kakskümmend kolm kolleegi osales äh, kuusteist alalist liiget ja seitse asendusliiget. samuti oli kohal kaheksateist liikmesriikide parlamentide esindajat ning äh, ühtekokku olid nad siis pärit kaheteistkümnest liikmesriigist. meil toimus väga huvitav kohtumine ja inimesed olid sellega väga rahul see kohtumine tõesti näitas, et meie komisjon ja parlament soovivad äh, otseselt suhelda liikmesriikide parlamentide saadikutega ning teha tugevamat koostööd kultuuri, äh, hariduspoliitika ja ka noorsoopoliitika vallas see eh, kohtumine oli oluline ka suhete arendamise seisukohalt. paljud liikmesriikide parlamendisaadikud ütlesid, et see oli esimene kord, kui nad kohtusid teiste liikmesriikide parlamentide saadikutega. ning veel üks asi, Euroopa Noorsoofoorum avalikult tänas meid selle eest, et me struktureeritud dialoogi nii tõsiselt suhtusime. mitmed kolleegid võtsid sellel kohtumisel sõna, Nad kõnelesid tee kaks tuhat kahekümnest ja selle mõjust noortele inimestele. nii et, et kõik on need, on just need teemad, millest praegu palju räägitakse. eesistujamaa Luksemburgi esitaja meenutas, et viimasel ülemkogul arutati ka nõukogu raportit noorsoo osaluse kohta demokraatlikus elus. see on väga oluline praegu, kus me oleme tunnistajaks üha suuremale radikaliseerumisele. me näeme, kuidas noored inimesed radikaliseeruvad, osalevad vähem demokraatlikel valimistel on ühiskonda vähem kaasatud ja me palusime, et komisjon ja nõukogu vaataks, kuidas sellele reageerida ning et nad investeeriks rohkem sellistesse programmidesse, mis üritavad sellele probleemile reageerida. veel üks teema, mis tõstatus, oli seotud äh, haridusse investeerimisega, sellega, et Äh, rohkem tuleks pöörata tähelepanu nendele inimestele, kes koolist välja langevad, iseäranis sisserände taustaga väljalangejatele. eesistuja oma esindaja ütles, et nad on selle kohta teinud ettepaneku jätta siis selleks otstarbeks äh, mõeldud raha välja stabiilsuspakti äh, reeglitest, sest see on ju julgeolek ja julgeolekus kasutatavad ressursid ei käi stabiilsuspakti alla ja selle teemaga on tegelenud ka teised riigid, sealhulgas näiteks Itaalia. veel üks teema, mis tõstatus, oli kultuuridevaheline dialoog ning äh, selle panemine meie tegevuse keskmesse. meil on olnud majanduskriis ning äh, see on põhjustanud suure tööpuuduse noorte hulgas. see aga on äh, pannud meid aru saama, et meil on vaja sellist terviklikku lähenemist, me peame tegelema hariduse küsimustega, aga ka mitteametlike oskustega, näiteks spordiga ning noortetagatis äh, peab vaatama nii oskusi kui ka tehtud tööd. nii et, et meil on vaja palju terviklikumat lähenemist ning äh, veel üks teema, mis tõstatus, oli see, et meil oleks struktureeritum dialoog ka noorte inimeste õiguste ja noorteorganisatsioonide õiguste kohta ja ka nende mõju kohta liikmesriikide poliitikale, see tundus ka olevat oluline teema. paljud noorsooühendused on liikmesriikides osalenud noorsootagatise ellurakendamisel, nii et, et seda tõesti arutati ja meile jäi küll mulje, et nõukogu Äh, on valmis selle teemaga tõesti tegelema, aga võib-olla nad peaksid ka veelgi rohkem midagi tegema. vähemalt meie ootaksime seda. oluline on märkida ka seda, kõneles volinik, et tehakse tööd nende programmidega, mis ühi-, kaasavad siis ülikoolid ja koolid ning ühiselt üritatakse vaadata, kuidas siis paremini sisserändajaid ja pagulasi haridussüsteemi kaasata. ei ole päris selge veel, mida nad täpselt teevad, aga me loodame, et see töö annab ka käegakatsutavaid tulemusi ning Äh, tahetatakse ka rohkem tegeleda noorsooaruannete ja kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. ma ei taha sellel teemal enam väga pikalt kõnelda, me äh, jagame välja siis taustadokumendi selle kohta, mis toimus nende kolleegide jaoks, kes ise kohal ei ole, aga ma arvan, et sellised otsesuhted liikmesriikide parlamentidega on oluline ja me peame selliseid üritusi rohkem korraldama ja nüüd võtaksin oma teadaanded kokku. Öeldes, et meil on täna ka siin külastajad, keda tahaksin tervitada, nad istuvad siin saali tagaosas. kakskümmend kuus noort poliitilist aktivisti Bulgaaria Sotsiaaldemokraatide Erakonnast. härra Nekov on nad siia kutsunud, nii et tere tulemast, aitäh, et täna siin meie hulgas olete ja nüüd läheme siis äh, kohe selle raporti juurde, mida peame täna hääletama. et meil on üsna keeruline hääletusnimekiri täna. niisiis äh, alustame siis äh, Woodi raporti hääletust ja tahaksin Julie't tänada suurepärase töö eest, mida ta on teinud selle äh, raporti kallal, mille teemaks on kultuuride vaheline dialoog, kultuuriline mitmekesisus ja haridus Euroopa Liidu põhiväärtuste edendamisel. Äh, raportit tutvustati kahekümne esimesel septembril, kahekümne kolmandaks oktoobriks tuli esitada muudatused, saime sada üheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut, nii et, et tõesti ära on tehtud suurepärane töö selleks, et koostada äh, kompromisse, tahaksin tänada sekretäriaadi ja variraportööre töö eest, et Julie, kas sa soovid sõna võtta, enne kui me alustame hääletust, jah, palun aitäh, eh, esinaine, ja suur aitäh ka kõikidele variraportööridele ning eh, personalile, eh, sekretariaadile, aga ka minu enda büroo personalile kogu tehtud töö eest ja tahaksin tänada ka kodanikuühiskonna organisatsioone, neile pakkus see teema samuti väga suurt huvi ja nad andsid sellesse raportisse omapoolse panuse tuginedes just nii-öelda praktiseerijate seisukohtadele, sest nemad on need, kes just konkreetselt selle töö igapäevaelus kokku puutuvad, nii et tahaksin kõiki tänada. aitäh. jah, tegemist on tõesti väga päevakajalise teemaga. aitäh ja läheme nüüd siis hääletuse juurde, kas kõikidel on hääletuskaardid kaasas? kompromiss üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus ähm, nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus äh, viiskümmend kaheksa, see on järgmisel leheküljel. niisiis, härra Maragalli muudatus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend, poolt vabandust, siin on osade kaupa hääletus, esimene osa kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga Krasnodebski on esitanud selle. aitäh, esinaine, tahaksin sellele tekstile lisada, juhib tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on eh, segregeeritud kogukondade varane harimine ja kaasamine, niisiis see varane paneme sisse. kas kõik on nõus, hästi? siis hääletame kuutkümmend ühte, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss viis, see on järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss äh, kaheksa nüüd poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus sada. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd muudatus sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist osade kaupa kontrollime sadat viiteist, hääletus on alanud. võib-olla ma ei näinud jah tulemust väga hästi. hääletus on lõppenud. hääletus on alanud nüüd, kas kõik toimib, jah? hääletus on nüüd lõppenud vabandust, vabandust me peame seda hääletust veel kord kordama, sest hääletus ei olnud avatud. nüüd on hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd sada kuusteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus sada kakskümmend kuus, Maragallilt poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus sada kolmkümmend. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis. sada kolmkümmend elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus sada nelikümmend kaks, kahes osas, seda on nõudnud Rahvapartei, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kompromiss ähm, kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus äh, sada nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis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 vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud hääletus on lõppenud sada kaheksakümmend kolm on see, mida me kontrollime. hääletus käib. kas kõik on juba hääletanud? viisteist poolt, kaksteist vastu, see on vastu võetud. nüüd kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kakskümmend kuus, see on järgmisel leheküljel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus sada üheksakümmend neli. Äh, härra Žulood, suuline muudatusettepanek härra Žulolt. hääletame siis äh, suulise muudatusega seda muudatust poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend. niisiis kakskümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa osade kaupa, esimene osa, raportöör on nõudnud eraldi hääletust, äh, siis esimese osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vist, aga kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, poolt. tõstke palun käsi, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt. siin on suuline muudatusettepanek ka härra Maragalilt ja proua Trüppelilt, niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu raportit. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend kolm poolt, viis vastu ja erapooletuid ei ole. õnnitlused Julie Woodile ja kõigile variraportööridele ja suur aitäh sekretäriaadile. Julie, tahad sa midagi öelda? Äh, mul on tõesti väga hea meel, et töö oli tõesti raske, oluline töö Äh, kui äh, meie komisjonis esmalt äh, arutati selle raporti kirjutamisest, siis oli veel suvi ja sellest ajast saadik on juhtunud väga palju tõsiseid asju, asju, mis on raportit mõjutanud, neid soovitusi, mis raportis tehakse, konsultatsioone, mis raporti osas toimusid ja need asjad on tegelikult praegu palju olulisemad kui siis, kui me esmakordselt tööd alustasime ja tahaksin kõiki saadikuid kutsuda üles äh, tutvustama seda raportit oma liikmesriikides, äh, sealsetes koolides, noorsoonõukogudes, äh, tutvustage seda inimestele, kes noortega töötavad, sest see raport tuleb ellu viia. inimesed peavad saama enesekindlust selles, mida me oleme siin arutanud ja edendama kultuuridevahelist dialoogi just selles suunas, nagu meie oleme siin leidnud, on hea seda tuleb teha, sellepärast et põhiväärtused on sattunud rünnaku alla, me peame hoolitsema selle eest, et me elame rahulikus, sidusas ühikonnas, ühiskonnas, kus inimesed saavad koos eksisteerida, nii et, et aitäh! suur tänu, Juuli, Juuli, suur tänu ka selle eest, et võtsid kohustuse ka tuleviku osas, minu meelest see on väga-väga oluline hetk nendest küsimustest äh, rääkida nii äh, siseriiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil saadame kindlasti edasi. Julie Ward tahab veel midagi lisada? tahtsin vabandada selle eest, et ma lahkun kohtumiselt, ma olen väga aktiivne selle komisjoni liige. ja ma olen kultuuri ja haridusvallas terve elu tegutsenud, aga äh, loode Inglismaal, kust ma olen pärit, olid tohutud üleujutused äh, Kambrias äh, Äh, ja, ja ma olen ainus rahvasaadik sealt ja pean tegelema kogu aeg äh, põletavate küsimustega. Äh, ma jääksin hea meelega koosolekule, kuid pean lahkuma, nii et vabandage. loomulikult saame aru, proua Vood ja edu teile. niisiis, tuletaksin kolleegid meelde täiskokku jõuab see raport hääletusele märtsikuus. aga läheme edasi viienda päevakorrapunkti juurde, hariduse ja koolituse valdkonna üle-euroopalise koostöö strateegilise raamistiku järelmeetmed ET kaks tuhat kakskümmend. härra Krasnodebski on meie raportöör, suur tänu, et meiega liitusite. me teame, et tegemist on meie jaoks üliolulise küsimusega ja kogu toimunu valguses peame me tõesti tähelepanu pöörama sellele, et äh, kas komisjoni poolt äh, lisatud prioriteedid on meile meeltmööda või peaks välja kujundama uuesti täiesti meie strateegiat, arvestades ka eelmisel nädalal toimunud äh, parlamentidevahelist kohtumist. nii et peame rääkima sellest, mida meile noored inimesed rääkisid ja mida meie selles osas mõtleme raportit tutvustatakse seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal veebruaril, aprillis hääletame. täna on tegemist siis esialgse arvamuste vahetusega, raportini on veel natuke aega, aga härra Krasnodopski, teie saate esimesena sõna. suur tänu, härra esi-, proua esimees. ma tahaksin rääkida laias laastus äh, sellest, äh, millised mõtted on esile kerkinud kogemused äh, selle komisjonipoolse raporti lugemisel. loomulikult, teema on äärmiselt oluline ja sellele tulebki tähelepanu pöörata. aga ma ei tahaks koostada raportit, kus me ainult oma head kavatsused välja toome ja selle juurde jäämegi. ka teistes raportites oleme me ju kritiseerinud asju ja viidanud kitsaskohtadele näiteks äh, koolist välja langenute arv, me oleme ikka ja jälle viidanud sellele, et väga palju on inimesi, kes koolist välja langevad, et kirjaoskuse tase kohati kõigub. nii et selle asemel, et äh, rääkida üldiselt nendest probleemidest, keskendume me siis konkreetselt siis äh, strateegilisele raamistikule ET kaks tuhat kakskümmend. meie eesmärgiks on see programm analüüsi alla võtta. kuivõrd mul täna väga palju aega ei ole, keskenduksin omalt poolt kolmele peamisele küsimusele, kuid loomulikult, kui te seda soovite, olen valmis ära kuulama kõik teiepoolsed kommentaarid. esimene minu raporti osa keskendub programmi organisatoorsele poolele, selle ülesehitusele ja valdkondadele, millele teie olete juba varem viidanud. loomulikult on olud meie jaoks praegu täiesti uudsed ja me peame muutuvate oludega kaasas käima ja parlamendina kuidagi reageerima. kuid äh, juurutatakse uus menetlus, äh, nimelt äh, luuakse uued töögrupid. ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et oleks kasulik, kui töögruppide liikmelisust natukene laiendataks haridus on äärmiselt oluline teema ja sellega on otseselt seotud paljud teised valdkonnad, näiteks äh, loomulikult äh, koolid ja kodud ja nii edasi ja seni, seni pole, seni pole mitte midagi öeldud vanemate rolli kohta. ja öö, äh, lapsevanemate esindatust öö, pole ka tagatud nendes töögruppides. ja siis teema, mis on oma iseloomult natukene keerulisem veel nimelt see, et liiga palju usaldatakse kvantitatiivseid indikaatoreid. ma arvan, et meie peaksime rohkem keskenduma kvalitatiivsetele indikaatoritele, jah, ma tean, et kvaliteeti on teinekord väga raske hinnata neutraalselt, aga me kõik teame seda, et äh, statistikat äh, on äh, suhteliselt lihtne koostada kvantitatiivsete indikaatorite abi, aga nad ei, võl-, nad ei pruugi olla õiged. kuid üldiselt indikaatorite puhul me näeme ka positiivseid arenguid, ma olen veendunud, et äh, haridussektoris oleks võimalik sisse tuua ka kvalitatiivsed indikaatorid. ma olen ise õpetaja endine ja, ja tean väga hästi, et statistika seni pole reaalsust äh, peegeldanud ja võib-olla tuleks kogu see asi ümber, üle vaadata võib-olla haridussüsteem peaks natukene rohkem keskenduma oskustele, sellele, et kas äh, meie haridussüsteem ei peaks olema oskuste ja teadmiste põhisem, kui ta on seda teinud tänase, täna. üsna tihti avaldatakse survet just nimelt oskuste poolt ja pädevuste poolt. see tähendab seda aga, et baasteadmised satuvad ohvriks nii palju siis äh, selle programmi organisatoorsest poolest. teine plokk, millele minu raport keskendub, on hariduse kvaliteet. ning äh, hariduse kvaliteedi ja tööturu vahelised seosed. sellepärast, et äh, meie eesmärgiks on loomulikult ju see, et nii palju inimesi kui võimalik saaks õppida kuid me teame samas et, et kakskümmend viis protsenti ülikooli lõpetanutest ei äh, lähe sellisele töökohale, äh, mil, millele vastaks nende kvalifikatsioon. nii et äh, see teema on tähtis ja lisaks sellele võtaksin ette ka Bologna protsessi ja sellega seostuvad küsimused. nimelt programmi hindamises on tekkinud teatud lõhed. näevad asju väga erinevalt need, kes selle programmi poliitiliselt kujundanud ja need inimesed, kes selle programmi rakendamisega tegelevad. ja üks elemente, mis ikka ja jälle satub kriitika alla, puudutab haridusprotsessi killustatust. on loomulikult ka positiivseid külgi Bologna protsessi puhul, see on ilmselge aga on mõned elemendid, kus äh, noh, on veel paranemisruumi ja mis pakuvad mõtteainest. ja nende puhul tuleks luu, lüüa natukene häirekella, näiteks üks probleemidest on bürokraatiamasin suurus see tuleks kuidagi saada kontrolli alla. nii et äh, pööran siis äh, raportis tähelepanu ka sellele aspektile ja oleksin väga tänulikud teiepoolse panuse eest. ja kolmas plokk, kolmas osa minu raportist keskendub äh, sellele, millest teie, proua esinejana ise hetk tagasi rääkisite. tegemist ei ole sugugi mingisuguse uue probleemiga, vaid pikaajalise probleemiga, me räägime ju laste koolitamisest, täiskasvanute harimisest ja ka sisserännanute öö, hariduse andmisest ja täna on see loomulikult eriti suur probleem. pagulas- ja rändeküsimused on kõigil huulil, väga palju inimesi tuleb Aafrikast ja Lähis-Idast, kuid lisaks sellele tuleb arvestada ka siis Euroopa Liidu sisese rändega. teadusuuringud on näidanud seda, et näiteks lastehariduse puhul äh, sisserännatu, sisserännanute perede lastel on haridusse saamisel rohkem raskusi, aga see ei puu-, piirdu ainult lastega, ka täiskasvanutel on raskem. Nende äh, harimine ja koolitamine on, on raskem ja selles raportis, mille me siin hetk tagasi vastu võtsime, rääkisime me palju kultuuridevahelisest dialoogist ja sellest, kuidas ideaalselt jõuda sisserännanute integreerimiseni. no selleks on loomulikult vaja kõikidele pakkuda võimalusi. mõnikord loomulikult nende inimeste puhul on tegemist äh, ainult hetkeks siia tulnutega, kelle peamiseks eesmärgiks on äh, raha teenida, endale elatist teenida, aga on ka neid, kes jäävad kauemaks ja siis tõusetuvad kohe haridusküsimused. ja me üritame nii palju kui võimalik äh, kaasata loomulikult äh, sellesse haridussüsteemi ka meie enda identiteedijooni ja nüüd see ET kaks tuhat kakskümmend, eh, koostöö liikmesriikide vahel peab suurenema kindlasti. on eh, riike, kellel on rohkem kogemusi selles vallas. Need olid siis need kolm eh, peamist plokki või valdkonda, millest ma kavatsen rääkida oma raportis, kolm suurt teemat. ja ma tõesti loodan, et teie, daamid ja härrad olete nõus selle üldise struktuuriga, mille ma välja pakun ja igasugused muudatused, teiepoolsed märkused loomulikult on teretulnud ja aitavad mul võib-olla süüda ühte või teise teemasse natuke rohkem. kuid minu eesmärgiks on siiski sidusa dokumendi koostamine, järjepideva dokumendi koostamine, loomulikult igast reast rääkida ei saa ja selles raportis ei saa rääkida ka kõikidest teemadest, aga ma tahaksin ette valmistada dokumendi, mis väljendaks meie ootusi, meie soove, aga mille aluseks siiski oleks reaalsus. vot see oli minu seisukoht, et asi oleks realistlik. suur tänu, ütleb proua esinaine. ma olen teiega täiesti nõus. see lähenemine on täiesti õige, härra Krasnodebski ka mina arvan, et me peaksime fokusseeritult äh, endale eesmärgid seadma. on tähtis, et need äh, prioriteedid tõusetuksid sellest tööst, mida olete teie, teie teinud äh, variraportööridega. kvaliteediindikaatorite mõte on minu meelest ka väga oluline. ma teen siis nüüd ettepaneku. meil on pool tundi aruteluks, küsimusteks ja vastusteks ja annaksin sõna kõigepealt variraportööridele, kes on kohal ja pärast seda siis saavad sõna kõik, kes sõna soovivad ja koordinaatorid loomulikult saavad ka sõna, kui nad soovivad. aga kõigepealt sõnad koordinaatoritele paariks minutiks ja siis üks kuni kaks minutit ülejäänud kolleegidele. kas mõni variraportöör soovib kõigepealt sõna? esimesena. neli sõna soovijat, praegu viis. palun. suur tänu, proua esinaine kõigepealt lubage mul vabandada, ma pean nimelt lahkuma hetke pärast, olen raportööriks tööhõivekomisjonis ühe arvamuse puhul, aga ma tulen pärast tagasi. aga nüüd asja juurde. see raporti eelnõu, millest rääkis härra Krasnodebski, põhimõtteliselt ma olen selle struktuuriga vististi nõus. ma olen nõus, et me peame keskenduma eesmärkidele nii kvantitatiivsetele, aga ka kvalitatiivsetele kvantitatiivsed indikaatorid on eh, tegelikult eh, teatud valdkondades prioriteetsed minu meelest. eriti haridus- ja koolitusprogrammide puhul, mille eesmärgiks on õpitulemuste parandamine. komisjoni esitluses ilmselt eh, on sees ka sees, et kvaliteet paraneb üldiselt, aga mina tahaksin keskenduda äh, koolieelikute haridusele. nimelt äh, see, milline on kasvatus enne kooliealiseks saamist, on, on väga tähtis. ma räägin siin kvaliteedi tõstmisest. eriti eelkooliealiste seas on see tähtis, just nimelt selle vanusegrupi puhul ma rõhutaksin kvaliteedi, jah, seda on ka väga raske mõõta, raskem mõõta kui teiste vanusegruppide puhul, aga öö, äh, kuidagi peaks seda siis ikkagi tegema, sest et öö, äh, ilma hindamisprotsessita, protsessita ei saa ja see peaks olema ka osa sellest raamistikust. integratsiooni teema, äärmiselt päevakajaline praegu, see on tähtis ja ma arvan, et oleks väga mõttekas seda laiendada ka, ka meie valdkonda. kuid ühte asja ma tahtsin selgitada veel. nimelt täpselt haridus, äh, sotsiaalsete oskuste parandamise hoovana. peaks küll haridussektor meil aitama inimestel uusi oskusi ja pädevusi välja arendada selleks, et inimesed saaksid integreeruda, tunda ennast hästi, sotsiaalne integreerumine selle hulka käib ka see õppeaine, mida mõnedes äh, riikides nimetatakse eetikaõppeks, aga sellest ei tohi mööda minna. suur tänu ja suur tänu, tegite nii lühidalt, härra Murakall, palun, härra Murakall. suur tänu, proua esimees. mina arvan, et praegu oleks kõige parem, kui me selle raporti kallal tööd edasi teeks, ma kuulasin suure tähelepanuga seda, mida härra raportöör ütles ja loodetavasti õnnestub meil oma seisukohti ka sama detailselt äh, temaga jagada mingil hetkel. kuid praeguses faasis ütleksin ma nii palju, et äh, meie haridussüsteem terves Euroopa Liidus, nii äh, alg- kui ka keskkoolis, on väga killustunud õppekavad eh, ei, või süsteemid siis täpsemalt ei ole sugugi Euroopa süsteemid, vaid siiski väga rahvusriikide nägu. on väga palju näiteid selle kohta, kus Euroopas on, on eh, haridusmaastik väga killustunud meie tahaksime omalt poolt äh, tagada selle, et haridussüsteemid üle Euroopa oleksid omavahel paremini seostatud. Äh, me küll ei ütle, et Euroopa Liit peaks nüüd üle võtma haridussektori pädevused, see oleks absurdne, haridussüsteem on liikmesriigi pädevuses, aga ma arvan, et mingisugune Euroopa-ülene süsteem oleks täiesti võimalik, äh, võiks tuleks äh, rohkem rõhuda sellele, et äh, haridussüsteemid oleksid äh, õpilaste suhtes võrd-, kohtleksid õpilasi võrdsemalt ja nii edasi. ja liikmesriigid ei peaks jääma üksinda. ja koolid ei peaks jääma üksinda. siis lisaks Bologna protsess ja Erasmus. mõlemad on äärmiselt positiivsed programmid kuid alg- ja keskkooli tasandi puhul ei ole ei Bolognat ega Erasmust, nii et võib-olla selles osas peaks tegema mingisuguseid edusamme. ja ma arvan, et võib-olla peaks äh, sillutama ka tee pideva võrdlussüsteemi äh, jaoks. õpetajate koolitus, standardite väljakujundamine ja nii edasi väga palju on selliseid valdkondi, kus oleks midagi võimalik ära teha Euroopa tasandilt, anda nii-öelda eh, lisaväärtust juurde hariduspoliitikale siit Euroopast, eh, haridus, koolitus ja nii edasi. kõikides liikmesriikides on arenguruumi ja, ja Euroopa süsteemi loomisel on see kindlasti väga oluline, et sellele võiks ka selles raportis viidata. suur tänu, päris huvitav tähelepanek. ma olen eh, nende mõtetega täiesti nõus kolleeg Le-, Levatška suur tänu, proua esimees, mul on mõned märkused ja üks ettepanek, kui härra Krasnodebski lubab ma ei keskenduks mitte ainult äh, kvalitatiivsetele indikaatoritele, vaid ka formaalsetele indikaatoritele, ega asi ei peitu alati kvaliteedis. mõnikord meil ei ole korralikke formaalseid indikaatoreid, ei ole lihtsalt äh, selget pilti sellest, mis toimub, härra Krasnodebski rääkis äh, lapsevanemate esindatusest töögruppides õpetajad, õpilased ja lapsevanemad äh, võiksid olla kaasatud. õpetajad peavad ka olema korralikult esindatud. Bologna protsess, siin ma paluksin teilt ainult ühte, ärge segage Bologna protsessi ära hindamisprotsessiga, need on kaks täiesti eraldiseisvat asja. jah, tööd on palju selleks, et Bologna protsess äh, kohandada akrediteerimissüsteemiga, aga need on eraldi asjad kui meil õnnestub äh, seda tööd sujuvamalt, sujuvamalt teha, siis on sellest programmist ka olnud kasu. ja lõpetuseks, härra Krasnodebski, kas te äh, meelega te pöörate väga vähe tähelepanu sellele, et äh, paradigma on muutumas nendes projektides, millega me tegeleme. meie peaksime ju suutma äh, noori inimesi ette valmistada selleks, et nad leiaksid uuel sajandil endale töökoha ja peame seega jätma maha vana, vanemad äh, paradigmad. Äh, me peame lähenema palju loovamalt haridusele kui lihtsalt läbi tuupimise jah, oskused äh, ja teatud kultuurikoodeks on see, mis meid suunab, aga natuke laiemalt rääkides, kui jutuks on haridus ja koolitus, vajadus, siis äh, tuleb tunnistada seda, et äh, meie haridussüsteem vastutab selle kvaliteedi eest, äh, millega noored inimesed lahkuvad koolist. aga haridussektor ei pea hakkama töökohti looma ja neid kahte mõtet ei tohi ka omavahel segada. ei saa ju eeldada meilt, haridustöötajatelt, et me leiame suurepärase valemi kõigile noortele inimestele, et kuidas tööd leida. me peame no, inimesi harima, treenima, ette valmistama tööturuks, aga mitte tööturul hakkama nende jaoks töökohti looma. aitäh, kolleeg. huvitavad märkused ka teie poolt. härra Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε suur tänu, esinejana. ma olen siin äh, komisjonis uus liige ja kui nüüd äh, seda juba on arutatud, mida ma tahan siin mainida, siis vabandage, mind ei ole olnud kohal, aga tahan olla siin aktiivne liige, kuulasin raportööri seoses selle väga olulise teemaga ja loomulikult ka ettevalmistudes lugesin ma läbi nõukogu otsuse, mis äh, käsitleb äh, seda teemat, äh, see on siis maist kaks tuhat üheksa, nii et mul on mõned ettepanekud ja mõned küsimused. mis puudutab lõppsõnastust, siis loomulikult ütlen ka välja oma arvamuse seoses selle raportiga. esimene küsimus nüüd. mida me siin uurime, kas äh, hariduse olukorda ja hariduse koordineerimise olukorda Euroopa Liidu tasandil. kui nii, siis on mõned prioriteedid. kas need prioriteedid on sõnastatud lähtuvalt aktuaalsest olukorrast või on siin arvesse võetud äh, Lissaboni strateegiat ja seal mainitud eesmärke. Lissaboni strateegia, kolleegid, nagu te teate, kinnitati Euroopa Liidus kahe tuhandendal aastal ja see on läbi kukkunud. endise riikliku parlamendi liikmena võin ma öelda, et mingisugust äh, hinnangut äh, strateegiale ei antud, mis on saanud meil täis tööhõivest äh, ja muudest eesmärkidest, mis seal seati edasi, nüüd on meil strateegia kaks tuhat kakskümmend ja selle strateegiaga me tegelesime majanduskriisi keskmes, samas kriis mõjutas tugevalt haridussektorit. nii et äh, teine küsimus on järgmine. kas äh, sellised arengud sisalduvad raportis, kas need kajastuvad seal? ja kolmandaks kriisi mõjul oli dramaatilisi arenguid haridussektoris, äh, eriti äh, sellistes riikides nagu minu koduriigis äh, Kreekas. ja kui nüüd rääkida hariduse kvaliteedist, siis meil on suured kärped riiklikus haridussektorid, ülikoolid ja gümnaasiumid ei toimi enam korralikult, seda esiteks ja teiseks, see on ka seotud äh, kvaliteediga, kolleegid, me kõik mõistame, et äh, õpetajate keskmine vanus järjest tõuseb, sellepärast et äh, uusi õpetajaid tuleb äh, vähe peale ja seda just rahaliste kärbete tõttu. sellest ma rääkisin ka teiste kolleegidega juba, see on probleemiks. kas me käsitleme seda ka kvaliteediprobleemile hariduses, vähe finantsvahendeid, äh, probleemid õpetajate leidmisel. niisiis, ma nüüd lõpetan siinkohal, aga tulen veel detailide juurde hiljem tagamist, tegemist on väga tõsise teemaga. me peaksime tõesti ütlema selle teemaga seoses äh, tõe välja lõpetuseks äh, üks irooniline märkus minu poolt. aastal kaks tuhat üheksa või ka enne seda me rääkisime koordineerimisest haridusvaldkonnas Euroopa riikide vaheliselt ja kui nüüd äh, vaadata tulemust, siis äh, tuleb välja, et lõunapoolsetest riikidest kolivad diplomeeritud äh, ülikooli lõpetajad põhja poole ja kui seda nüüd äh, pidada eduks, äh, siis no ma ei tea. ühesõnaga, kui äh, majandusraskuste tõttu kolitakse mujale, siis meil mingisugust koordineerimist ei ole, nii et me peame tõesti arvestama reaalsusega. ma vabandan, kui ma ütlesin midagi, mida siin on juba mainitud, aga ma kinnitan igal juhul omalt poolt, et äh, ma hea meelega annan oma panuse ka sellesse, et raport oleks niivõrd hea kui võimalik. ja suur tänu selle panuse eest, see oli tõesti väga oluline. on oluline kindlasti kuulda konkreetseid ettepanekuid ja kuulata erinevaid lähenemisi. kõige olulisem, millega on nõus ka raportöör, seisneb selles, et meil on vaja näha haridussektorile raha andmist investeeringu, mitte kuluna. ja nüüd kolleeg Morgan. tänan, esinaine. ka mina loomulikult reageerin raportööri sissejuhatusele. me peame kõigepealt äh, teksti läbi lugema ja siis ähm, sealt edasi liikuma. ma ei taha nüüd siin korrata üle öeldut, äh, mainin omalt poolt mõningaid aspekte olen nõus äh, sellega, et me peaksime keskenduma mõningatele teemadele ja mitte rääkima kõigest. me peame komisjonina olema võimelised äh, prioriteete paika panema ka selliste keeruliste teemade puhul. teiseks, kui me räägime täna kvaliteedist, siis äh, meil on vaja oma pädevustest lähtuvalt mõned punktid äh, paremini defineerida, praegu on kohati olnud lähenemine liiga üldine, eriti kui me räägime positsioneerumisest äh, kvaliteedi ja indikaatorite vahel, see ei kehti kõigi kohta, aga me peaksime mõningaid indikaatoreid pidama olulisemaks kui teisi, osad kuuluvad selgelt minevikku. nüüd, mis puudutab ähm, tulevikuvõimalusi, siis äh, me teame, et Euroopa Liidu pädevused selles valdkonnas on väga piiratud, nii et me saame omalt poolt ainult äh, rõhuda sellele, et haridussüsteemid peaksid teineteisele lähenema kõikidel äh, tasanditel, ülikoolid, gümnaasiumide tasandil, me rääkisime Bologna protsessist, me rääkisime Lissaboni lepingust, aga mina lisaksin siia veel üht-teist juurde. me peaksime tekstis toonitama, kuivõrd oluline on algõpetus. eriti oluline on just Euroopa tasandi kodanikuõpe. arvestades seda, millega me täna silmitsi oleme, siis äh, ütlen nüüd provokatiivselt, et äh, me kaldume mõtlema liialt äh, tööturule. seal nõutakse pädevusi ja teadmisi, mis on vajalikud tootmiseks. uurimused juhivad äh, tähelepanu sellele, et järjest tekib juurde elukutseid, mida praegu ei eksisteerigi veel, nii et äh, ka need aspektid tuleb siia sisse võtta. meil on vaja ühesõnaga neljandat osa, nagu ütles ka kolleeg Ribaski. peame arvestama nende muudatustega, mis on praegu juba käimas äh, haridusõppekavad äh, peavad arvestama nende muudatustega, muidu me magame need maha üks eelkõnelejatest, kes praegu ei ole enam siin kohal, mainis ka huvitavaid aspekte seoses äh, eelkooliõppega. kõik äh, haridusele kulutatud raha on investeering, mitte kulutus kui selline suur tänu ja nüüd saab äh, sõna komisjon, võib-olla tahate enda poolt veel midagi juurde lisada? Äh, suur tänu, esinaine. ma tänan väga huvitava arvamuste vahetuse eest. tuleb öelda, et meil oli huvitav arutelu härra Krasnodebskiga juba enne koosolekut, et rääkida selle raporti erinevatest aspektidest ja taustast. täna ma soovin siin tähelepanu juhtida selle raamistiku äh, ilule. siin pannakse paika Euroopa tasandi äh, prioriteedid kõikidel äh, hariduse omandamise tasemetel, alustame algõppest, ähm, edasi ka kutseõpe, kõrgharidus ja nii edasi, me räägime mitteametlikust, ametlikust õppimisest, tegemist on nüüd esimese sammuga, kus äh, parlament, liikmesriigid, komisjon, kus me saame kõik teha koostööd, et neid erinevaid prioriteete edendada. kuulates äh, teid, äh, tahaksin ma öelda, et äh, see raamistik, mis on nüüd paika pandud, üritab katta mitte neid valdkondi ja punkte, mida te mainisite, näiteks tasakaal selle vahel, kuivõrd haridus peab ähm, tagama inimestele teatud pädevused ja läbilöögivõime tööturul, ähm, aga teiselt poolt ka pakkuma kodanikuharidust, pakkuma sotsiaalseid pädevusi, edastama Euroopa väärtusi, ühesõnaga see raport, raport juhib tähelepanu nendele erinevatele teadmistele ja oskustele, mida on inimesel vaja nüüd äh, meie oma teatises oleme ka üritanud äh, sisse tuua kõik need äh, prioriteedid, mida komisjon on endale võtnud kolmes, vabandust, kümnes prioriteetses valdkonnas. haridusministrid allkirjastasid käesoleva aasta märtsis pärast Kopenhaageni sündmusi ja Charlie Hebdo sündmusi deklaratsiooni, kuidas paremini edendada ühiseid väärtusi ja kodanikuharidust kodanikuõpet. ja samuti äh, haridusministrite poolt äh, otsustatu sisaldub selles raportis. veel üks äh, aspekt, investeeringud, see on prioriteetne valdkond. me toonitame, kuivõrd tähtis on kasutada investeeringute plaani koos Euroopa Investeerimispangaga me uurime, millised on siin toetusvõimalused, kuna eelarved äh, on pingelised. edasi äh, haridus varases lapsepõlves, äh, eelkool. meil on palju tõendeid selle kohta, kuivõrd positiivseid tulemusi avaldab selline varajane hariduse andmine, eriti just äh, haavatavama taustaga lastele. nüüd indikaatorid, äh, võrdlusalused äh, ei ole praegu suurt soovi muuta olemasolevaid indikaatoreid ja võrdlusaluseid, me teame, et nad on väga kvantitatiivsed, aga me ei soovi neid muuta, rohkem kohandada samas äh, tuueks sisse järjest enam kvalitatiivseid aspekte haridussüsteemi. pärast teil tuleb ettekanne Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri äh, peadirektorilt äh, selle valdkonna ülevaate kohta ja seal räägitakse nii kvantitatiivsetest kui kvalitatiivsetest aspektidest. loodan, et ma ei rääkinud väga pikalt, aitäh! ja suur tänu! selle panuse eest teie poolt. ma ei taha üle korrata seda, mida te kõik ütlesite, aga omalt poolt lisan sellele teemale veel kaks aspekti juurde. meil on Euroopas väga suur sotsiaalne ebavõrdsus juurdepääsul haridusele. loomulikult on kriis kogu seda õhkkonda mõjutanud aga lisaks sellele tuleb öelda, et kool ei täida oma sotsiaalseid kohustusi. siin on tegemist äh, küsimusega, mis käsitleb äh, tulevasse põlvkonda investeerimist. me peame selle haridusaspekti tooma kindlasti sisse ka äh, tulevikus äh, liikuvust käsitlevates äh, programmides. ja me ei räägi siin mitte ainult äh, formaalsest või mitteformaalsest haridusest, vaid ka tõesti vastavast kodanikuõppest, mis peab sisalduma kõikides haridussüsteemides, et inimestel oleks võimalik omandada teatavad pädevused, mida ka oleks võimalik muuta ja võrrelda peaksime rääkima kõigest sellest äh, ka Euroopa Komisjoniga. lisaks tuleks käsitleda seda, kuidas äh, Euroopa Sotsiaalfondi ja EFSI rahasid oleks võimalik kasutada haridusvaldkonnas, nii palju etteruttavalt. suur tänu kõikidele sõnavõttude eest, küsin veel lõpetuseks, kas kolleeg äh, Krasnodebski soovib midagi lisada, palun? ja tänan. suur tänu nende väga kasulike sõnavõttude eest, ma jään juba ootame ära edasisi arutelusid, meil on ka olnud väga viljakad kohtumised komisjoni esindajatega. meil tuleb Euroopas teha ühiselt ähm, tööd ähm, samas arvestades ähm, eripärasid äh, riikide vahel, hoolimata süsteemide erinevusest on meil aga siiski ühised eesmärgid, me soovime anda haridust selliselt, et äh, inimesed oleksid võimelised tööturul läbi lööma. küsimus on äh, selles, et kui pragmaatiliselt me selles küsimuses peame olema, kas vaesemad riigid peaksid nii-öelda äh, tootma töötajaid ja neid eksportima, see on küsimus, aga on loomulikult ka teine eesmärk. tuleb äh, panustada sellele, et äh, haridust saanud inimesed oleksid äh, taibukad kodanikud kõige selle juures äh, soovime säilitada mitmekesisuse liikmesriikides, erinevad äh, vaatepunktid, soovime edendada kodanikujulgust, mis on kõik väga oluline tänapäeva ühiskonnas. soovime ka seda, et äh, hariduse saanutel oleks teatav identiteet. identiteet on väga oluline näiteks äh, teadmised oma kultuuripärandist, äh, teatud äh, humanistlikud teadmised, sõltumata sellest, mis elukutset omandatakse. mõnikord on tõesti väga frustreeriv see, et me õpetame politoloogiat noortele inimestele ja siis nad lõpetavad töötajatena kuskil Londoni hotellis oma politoloogiaalaste teadmistega ühesõnaga, haridus on väärtus iseeneses. loomulikult ähm, oleme me silmitsi teatavate väljakutsetega, eriti äh, õpetajate koolitamisel, äh, õppejõudude koolitamisel. selle valdkonna maine on äh, järjest madalam ja seetõttu ongi meil ähm, tulemus selline, nagu see on, kvaliteet loomulikult sõltub investeeringutest sellesse valdkonda. nii et kui me mõtleme liiga pragmaatiliselt, siis see ei ole ka õige. see liigselt äh, pragmaatiliselt mõtlemine on ilmselt reaktsioon kriisile, milles me praegu oleme. nii et äh, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes sõna võtsid ja toonitan, et me ei räägi kindlasti mitte ainult üldharidusest ja kutseharidusest, vaid ka äh, programmidest. Äh, suur tänu äh, variraportööridele ja raportöörile, tegemist on tõesti väga olulise teemaga ja on juba tehtud suurepärast tööd strateegia peab loomulikult lähtuma teatavatest kriteeriumitest. hästi. raportöör esitab meile oma dokumenti veebruaris, seitseteist, kaheksateist veebruar ja siis üheksateistkümnendal aprillil toimub hääletamine. nüüd jõuame väga olulise päevakorrapunkti juurde. see on ka seotud äh, teie raportiga ja seetõttu oli väga oluline saada infot äh, pädevalt peadirektoraadilt. ühesõnaga, siin on tegemist äh, ülevaatega, mis äh, viidi läbi hariduse ja koolituse kohta, üldharidus, kutseharidus, tegemist on tõesti värskelt valmis saanud äh, ülevaatega ja sooviksime Hariduse ja Kultuuri peadirektoraadilt kuulda, millised on äh, selle ülevaate tulemused, siin räägitakse liidust üldiselt, äh, riikide üleselt ja käsitletakse ka riike eraldi. on loomulikult äh, toodud välja faktoreid, mis on kasulikult just nimelt meie töös mul on väga hea meel, et äh, siin on kolleegid äh, Deutsche Meier, kes äh, esindavad vastavat peadirektorati. suur tänu. ma räägin lühidalt sellest, millega siin tegu on ja kolleeg Maier räägib siis Euroopa analüüsi tulemustest ja mina toon lõpus mõningaid näiteid konkreetsetest riikidest. Te näete seda ettekannet ka üleval äh, slaidil. ma tahan äh, alustuseks toonitada, et me ei räägi siin Euroopa haridussüsteemide kirjeldamisest, vaid äh, probleemi analüüsist. me kasutame olemasolevaid aktuaalseid kvantitatiivseid andmeid selleks, et tuua välja, millised probleemid eksisteerivad, seda ühelt poolt ja teiselt poolt me siis äh, vaatame, millised on ähm, aktuaalsed poliitilised arengud äh, liikmesriikides, et äh, siis äh, näha kvalitatiivseid, kvantitatiivseid elemente analüüsides, kuhu poliitilised tendentsid liikuvad loomulikult tuleb vaadata, kus on probleemid, aga ka kus on hästi toimivaid lahendusi ja neid on päris palju, nagu esinaine juba ütles, siis siin on tegemist ülevaatega, mis äh, räägib äh, Euroopa väljakutsetelt äh, horisontaalselt ja seal käsitletakse kümmet liikmesriiki ja siis meil on käsitletud ka kakskümmend kaks, kaheksa liikmesriiki eraldi, kus tuuakse välja, millised probleemid ja väljakutsed on konkreetsel liikmesriigil ja millised on siis käimasolevad poliitilised arengud. miks me niimoodi läheneme sellele asjale? sellepärast, et poliitilised äh, arengud, mida me kirjeldame, peavad äh, põhinema konkreetsetel äh, faktidel, kui tullakse välja uute algastustega hariduspoliitikas, siis ähm, see peab põhinema selgel alusel ja liikmesriigid ähm, peaksid saama ka kasu parimate praktikate vahetamisest, me soovime neid ähm, selles toetada, et anda liikmesriikidele teada, mis kuskil äh, toimib äh, hästi. nii palju siis sissejuhatuseks ja nüüd mu kolleeg mainib, äh, millised on need kõige olulisemad Euroopa teemad, mida siin raportis käsitletakse. suur tänu. jah. teen kindlaks, et tehnika toimib. minu nimi on Setis Liina Maier ja kui te olete huvitatud sellest, mida me oleme publitseerunud, publitseerinud, siis äh, laua peal sissepääsu juures on ka vastavad äh, trükised, brošüürid, mis te võite endaga kaasa võtta ja seal on ka toodud välja inforiigid põhiselt. ülevaade on neljas äh, vastav ja see on jagatud kolme ossa. esimene osu, esimene osa, see toob välja väljakutsed, millega me oleme silmitsi äh, haridus- ja koolitusvaldkonnas ja siis on meil äh, sektor, mis käsitleb äh, olukorda mm, kvantitatiivsete näitajate osas ja toob välja ka võrdlusalused ja kolmandas osas me räägime poliitilistest sammudest, mida on võimalik astuda. üks põhitermineid, mida me kasutame esimeses osas, on äh, väga tuntud äh, termin äh, akadeemilisel maastikul, aga mitte võib-olla niivõrd poliitilisel maastikul, me räägime haridusvaesusest ja mida me selle all mõtleme. see publikatsioon äh, mille pilt on praegu ekraanil, see on äh, uurimisprogrammi tulemus, see on äh, seitsmes äh, selline uurimus ja seal tuuakse välja akadeemilised uurimused haridusvaesuse kohta ja seal on tegemist põhimõtteliselt põhipädevuste puudusega. siin te nüüd näete PISA uurimuste tulemusi, mida viib läbi OECD ja see uurimus on toonud välja, et päris paljud viieteistaastased õpilased ei ole omandanud põhioskusi ja nad on olnud koolis selleks ajaks juba üle kümne aasta. päris paljud nendest omavad ebapiisavaid oskusi äh, lugemises, matemaatikas ja mujal, see on väga murettekitav. ja siin te näete nüüd äh, keskmist, meil on võrdlusalused selles valdkonnas paigas. ja meil on äh, eesmärgiks võetud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend tuleks vähendada nende õpilaste osakaalu, äh, kellel on äh, mainitud pädevuste ajal puudusi viieteistkümnele protsendile kahekümne kahelt ja kui nüüd äh, vaadata õpilasi ja nende sotsiaalmajanduslikku tausta, kui vaadata seda, millistest kodudest nad pärit on, siis on selge, et on äh, väga suur äh, vahe heade sooritustega õpilaste ja halbade sooritustega õpilaste vahel. kolmkümmend kuus protsenti äh, kehva sotsiaalmajandusliku taustaga õpilastest ei saavuta nende põhioskuste omandamist. ja vasakul pool te näete seda, et äh, umbes viiskümmend protsenti noortest ei omanda erinevates liikmesriikides neid põhioskusi. niisiis, meie järeldused äh, antud juhul on järgmised, haridusvaesus, äh, põhioskuste puudumine, Need äh, fenomenid on äh, levinud ja seda kõike mõjutab äh, konkreetsete õpilaste sotsiaalmajanduslik taust. kui nüüd vaadata kulutusi haridusele, siis me näeme väga murettekitavat tendentsi, nimelt liikmesriigid vähendavad hariduse osa oma eelarvetes. see ei ole seotud äh, demograafiliste trendidega. siin on nüüd näha teatav äh, graafik, äh, seda tüüpi graafikuid me oleme siin ülevaates palju kasutanud, sellest on võib-olla natukene raske aru saada, kui seda siin ekraanil niimoodi vaadata, tavaliselt me analüüsime neid graafikuid vähemalt, aga põhimõtteliselt siit võib nüüd välja lugeda, et õpilaste demograafilised muutused äh, toimuvad seal nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. üks osa on toimunud, teine osa on toimumas ja siis oranž näitab äh, kasvu. Äh, need riigid, kes on kasvatanud oma eelarvet, lilla näitab seda, kus on hariduseelarvet vähendatud murettekitavad äh, on need äh, riigid, äh, millel on lillad täpid seal üleval paremal pool, nad vähendavad eelarvet, aga samas nende õpilaste arv kasvab, nii et see ei ole hea kombinatsioon. võib alati öelda, et nad on suutnud oma haridussektorit tõhustada, aga on siiski väga keeruline öelda, mis see tõhusus siis hariduses täpsemalt on, me igal juhul näeme, et riigid vähendavad oma hariduseelarveid ja lõppkokkuvõttes see ei ole soovitav. siin on jällegi üks graafik, mis käsitleb äh, varajast koolist äh, väljalangemist, siin on äh, siis erinevad indikaatorid, A, B, C, D, neli osa ja jällegi on näha, et osad riigid on parema soovitusega, teised kehvema sooritusega, kõige murettekitavamad on riigid äh, D osas me soovime saavutada seda taset, et oleks ainult kümme protsenti äh, varajaselt koolist äh, väljalangejaid ja seal äh, ülevalpool on siis riigid ära toodud, kus ei saavutata selles osas edu. ja siin ülevaates me käsitleme detailsemalt ka seda, kes on need õpilased, kes äh, lahkuvad äh, koolist liiga vara, kes langevad välja, joonistub välja soopõhine erinevus, tüdrukud ja naised saavad paremini hakkama kui poisid, samuti tuleb välja selge erinevus nende vahel, kes on sündinud konkreetselt riigis või kes on sündinud äh, välismaal ja on väga suur erinevus nende vahel, kes äh, on äh, sündinud ühes riigis, aga elavad teises riigis, neil on äh, kahekordne koolist väljalangemise määr võrreldes nende õpilastega, kes on sündinud selles riigis, kus nad koolis käivad. oleme toonud välja siin ka ajaliselt selle, kuidas sõltub see koolist väljalangemise määr konkreetsesse riiki kolimisega, siin on toodud välja aastad, vanus ja siin on näha, et need, kes on jõudnud äh, riiki vahetult enne kohustuslikku koolihariduse äh, algust, on väga kõrge koolist äh, väljalangemise määraga, aga kui nad on olnud pikemat aega juba konkreetses riigis, siis äh, nende väljalangemise protsent on võrreldav äh, kohalikega. on väga oluline sellest ähm, aspektist aru saada, kui me soovime vältida varajast koolist äh, väljalangemist, siis me peame midagi ette võtma seoses kohustusliku kooliharidusega. ja siin juhin tähelepanu mõningatele aspektidele, mida me üritasime siin ülevaates ka käsitleda Äh, mida meil oleks võimalik oma uurimuse, oma andmete põhjal teha, meil tuleks edendada kaasatust. siin me räägime sellest, kuidas näiteks parandada õpetamise kvaliteeti. me teame, et õpetajad on ülimalt olulised äh, laste õpitulemuste äh, parandamisel. OECD hiljutine uurimus näitab ka seda, et õpetajaid ei koolitata selles osas, kuidas võidelda varajase koolist väljalangemise vastu ja õpetajad ei saa ka piisavalt äh, õpet selle kohta, kuidas tulla toime kultuurilise mitmekesisusega klassis ja kuidas pakkuda õpilastele individuaalset lähenemist ja neil on vaja ka teadmisi selle kohta, kuidas tulla toime erivajadusega õpilastega riikidel on erinevad äh, strateegiad, kuidas nad äh, soovivad äh, kõrgharidusmaastikul tulla toime nende üliõpilastega, kellel on erivajadused. niisiis, need on nüüd mõned tulemused, mis me siin ülevaates soovisime välja tuua ja Michael mainib konkreetselt riigipõhiseid näiteid. ja lühidalt mõned äh, konkreetsed äh, näited, aga enne mainin ka keelt, keelerežiimi, ülevaade on koostatud inglise keeles, aga on kokkuvõtted ka teistes keeltes ja riike puudutavad peatükid on kättesaadavad äh, selle riigi ametlikus keeles, nii et Itaalia äh, kohta on info siis vastavalt inglise ja itaalia keeles, Ungari kohta inglise ja ungari keeles. mõned näited äh, riikide peatükist, meil oli üldine analüüs äh, nende äh, õpilaste kohta, kes katkestavad kooliõpingud liiga varakult ja siis vaatasime asja lähemalt. näiteks kaasatuse valdkonnas tõime välja selle, mida teeb Rootsi praegu selleks, et äh, integreerida põgenikke, nii neid, äh, kes tulevad praegu, kui ka, kui ka need, kes on tulnud varem, Rootsil on selles valdkonnas päris pikad äh, kogemused, neil on olnud üleminekuklassid, neil on õpetajatele pakutud vastavat väljaõpet, nii et Rootsis on jah, kõige olulisemad väljakutsed välja toodud ja pilt oli küll saksakeelse pealkirjaga, kui jutt oli tõesti Rootsist. ja veel üks äh, näide siis äh, kvaliteedi kohta Itaalias on äh, käimas uus koolireform, me tõime sellega seotud aspektid ka selgemalt välja, esinejana kindlasti teab, et see on väga oluline projekt, ambitsioonikas projekt, peaminister on sellesse tugevalt kaasatud seal üritatakse toime tulla paljude väljakutsetega kooli valdkonnas, mida ei ole pikka aega käsitletud, see puudutab äh, erinevaid reforme, ka näiteks äh, seda, kuidas äh, õpetajad saavad paremini praktilist õpetamistööd koolis läbi viia ja nii edasi. edasi on meil näide Prantsusmaalt, mis on seotud sellega, kuidas edendatakse digitaalset õppimist kõrgharidusmaastikul. tõime need näited välja, kuna need ähm, on sellised projektid, äh, mis on arutlusel ka äh, teistes liikmesriikides, näiteks äh, Tšehhis ja Slovakkias on kindlasti kasulik ka äh, antud juhul vaadata, mida on teinud Hispa-, Itaalia ja võtta sellest äh, inspiratsiooni. ja ka teie jaoks on kindlasti huvitav äh, vaadata, millised äh, haridusreformid Euroopas käimas on. nii palju siis teile sissejuhatuseks ja suur tänu, et te mulle sõna andsite, aitäh! Thank you for this. aitäh! aitäh äh, selle info eest ja suur aitäh ka nende huvitavate teemade eest, mida te tõstatasite. Äh, suur aitäh ma arvan, et see ülevaade, mida te tutvustasite, on tõesti meile väga huvipakkuv, nagu te teate, me valmistame ette oma Euroopa koolitusraportid kaks tuhat kakskümmend, nii et, et meie jaoks on see väga oluline just nimelt vahearuannet silmas pidades, need väljakutsed, mis meie ees täna on, ning äh, mõned võimalikud lahendused. see, mis te täna meile rääkisite, kindlasti rikastab meie tööd oluliselt. lisaks äh, siis äh, nendele teemadele, mis on seotud haridusvaegusega ning sotsiaalse lõhega ka haridusele juurdepääsu osas, samuti hariduse kvaliteedi osas Need on tõesti väga olulised teemad ja on oluline, et me äh, neid arutasime, me kõnelesime nendest ka seoses härra Krasnodebski raporti eelnõuga äh, proua Kammer-Evert on sõna soovinud, aitäh ja aitäh ka selle ettekande, selle väga huvitava äh, uuringu tutvustamise eest, mul on üks küsimus. esimestel lehtedel on seal üks pilt tööhõive nõukogust ja see sellest, kus ähm, on üritatud siis nii-öelda õppekaarti sisse viia, nii on jõutud tulemusena, e, tulemusena, et et äh, siin õppe keskastmel on äh, tööhõive määr ainult üheksa koma seitse protsenti, kas te olete uurinud, kas äh, Äh, oleks äh, võimalik seda kuidagi muuta nendes riikides, kus on äh, kooliõpe vahendu praktikaga, ma tean, et Austrias on väga keerukas süsteem, kuidas praktika ja teooria omavahel vahetuvad. kas te olete vaadanud, kuidas see noorte tööpuudusega seotud on? Äh, kas äh, olukord näiteks äh, nendes riikides on parem kui näiteks Lõuna-Euroopas, kus selline kutseõpe toimub eraldi koolides ning on väga vähe muuga seotud, väga vähe seotud sellega, mm, mida ettevõtted tegelikult vajavad. Saksamaal ja ka Austrias Äh, on äh, meil jäänud mulje, et äh, meie süsteem on niivõrd tore, et teised peaksid ka selle üle võtma. ning me usume, et selline duaalne süsteem, mida meie oleme välja arendanud, et võib-olla on midagi sarnast ka teistes riikides, kas see suurendab näiteks noorte töö leidmise võimalust just neid, kellel võib-olla ei ole nii hea haridus E, e, e, võib-olla peaks see kutseõpe toimuma just nimelt nii-öelda töömaailmale lähemal. jah, kas on ka mingeid ja meie leiame, et meie süsteem on hea, aga kas on mingeid tõendeid selle kohta, et et nendel inimestel, eh, kes on võib-olla koolist eh, saanud vähem haridust, et neil on eh, sellise süsteemi läbi võimalik rohkem tööd leida kui läbi muude haridusvormide, aitäh. aitäh. ja härra Krasnodebski, palun. aitäh, see oli tõesti väga huvitav materjal ning me kindlasti arvestame sellega ka oma soovituste koostamisel, me paneme selle kindlasti ka oma raportisse sisse. mul on kaks küsimust. üks puudutab suuri erinevusi mõnede riikide vahel. näiteks Äh, väga suured puudujäägid õpilaste soorituste osas. Ähm, minu kodumaal Poolal läheb väga hästi. Äh, riiki, mis me, riigis, aga mis meile kultuuriliselt ja ajalooliselt on väga lähedane, Ungari, neil ei lähe sugugi hästi. jah, ma, me peame siin arvestama jah, majanduslike arenguga, arengutega, ma võin äh, Äh, mõningal määral neid äh, erinevusi endale seletada, aga ma ei saa siiski selet-, ei suuda siiski seletada, mis see peamine põhjus on, kas asi on ainult haridussüsteemis äh, või on teil ka mingeid muid teooriaid ja teine küsimus puudutab sugu. kui me räägime soolistest küsimustest siin parlamendis, siis Äh, räägime sellest, et naised on kehvemas olukorras äh, tööturul, aga haridussüsteemis meil on hoopis teine probleem, et pool, äh, et poisid ei tule haridussüsteemis toime. Nende saavutused pole piisavalt head. ja ka mujal, näiteks ülikoolides üldiselt läheb äh, tüdrukutel paremini kui poistel, nii et, et äh, äh, ka arvud tõestavad seda, aga meil on ka väga suur erinevus riigiti, on riike, kus erinevused poiste ja tüdrukute vahel ei ole väga suured, nagu Bulgaaria näiteks. jällegi küsimus ma ei tea, võib-olla te oma raportis seda teemat ei käsitle, aga milline oli teie teooria, kuidas seda asja selgitada? kas asi seisneb haridussüsteemi korralduslikus tõhu, tõhususes või on siin mingeid muid äh, selgitusi, majanduslik olukord näiteks? härra Morgano? ma teen väga lühidalt nii palju, kui ma aru saan, on kõige olulisem äh, see töö, äh, äh, mis on saadaval ja tööd, mida ei ole, kui võrrelda olukorda näiteks suurtes ettevõtetes ja VKE-des, kui vaadata Saksas ja Saksamaal ja Austrias kehtivat sellist duaalset haridussüsteemi Äh, siia seda, mis on meil Itaalias, siis olukord on täiesti erinev, nii et, et ma arvan, et meil on vaja mehhanisme, mis arvestab riikide objektiivse olukorraga. aga mul on tegelikult veel üks küsimus. kas te oma töö käigus olete täheldanud ka seost äh, selle väljaõppe vahel, mis äh, saavutatakse läbi kutseõppe või õpingute ja, ja, äh, ja selle vahel, et et äh, osad inimesed on väga madalate oskustega. natukene kordame üksteist, aga sõltuvalt sellest, milline on inimeste haridustase, sõltub ka ju nende võimalus tööd leida. tingimata ei ole Äh, seost õpingute ja töö saamise võimaluste vahel, aga äh, tavaliselt, mida kõrgem inimese haridustase on, seda kergem tal on leida tööd kui kellelgi, kes on vähem kvalifitseeritud. näiteks kui inimene on kirjaoskamatu, äh, siis jah, inimene võib küll tööturule minna, aga mingit karjääri teha ei ole võimalik. kas teil uuringus ka selle teemaga käsitletakse? härra Mara Kall, palun aitäh. ka mul on mõned märkused. ma olen täiesti veendunud, et see statistika ja ülevaade ise on väga kvaliteetne, tegemist on väga huvitava tööga põhimõtteliselt on tegemist ju statistilise ülevaatega, aga sellele vaatamata on see väga põnev. Euroopa statistika on väga usaldusväärne aga ma ei tea, kas liikmesriikide statistika on sama usaldusväärne ja võrreldav. võib-olla jah, kõik statistilised andmed on iseenesest usaldusväärsed, aga me ei tea, kas me kasutame äh, samu äh, mõõdupuid, samu kriteeriumeid. ma arvan, et meil on selles vallas vaja teha konkreetseid edusamme. teiseks kui me räägime varasest koolist väljalangemisest, siis äh, minu arvates äh, see on jätkuvalt probleemiks Hispaanias, Kataloonias. seda raportit lugedes jääb mulle mulje, et võib-olla peaks võtma kasutusele veel ühe paralleelse indikaatorite rühma indikaatorid, mis näitavad majandustegevuse ulatust, seda, kui hästi riigi majandusel läheb. majanduslikult edukatel aastatel, edukatel aastatel ehitussektoris, turismisektoris, meie riigis näiteks paljud inimesed äh, langesid äh, massiliselt koolist välja, nad läksid koolist ära äh, neid lausa meelitati koolist ära, nad tahtsid minna tööle mõnigi kord olid need töökohad üsnagi ebakindlad, ajutise iseloomuga, aga äh, nendel majanduslikult edukatel aastatel see oli täitsa omaette nähtus. ja nüüd on meil sisseränne jällegi. Äh, paljud inimesed tulid Hispaaniasse mujalt. ma ei tea, kas see kõik selgitab miks äh, koolist nii varakult paljud välja langevad äh, või on see kuidagi seotud Hispaania või Kataloonia haridussüsteemi eripäradega? igatahes äh, mõnikord on väga raske andmeid võrrelda. ka proua Kaamerevert viitas sellele, ta rääkis nende duaalsest süsteemist, mis on Austrias ja Saksamaal seda on näiteks meie riigis palju raskem kohaldada. aga Euroopa tasandil me peame arvestama nende erinevustega ja peame vaatama, kuidas me saame neid erinevusi äh, illustreerida ning me peame kohandama oma süsteeme veel üks äh, oluline märkus, mis tegelikult ei ole raportiga äh, seotud, kui me kõnelesime härra Krasnodebski raportist, me ütlesime, et meil on Bologna progress, protsess, meil on ähm, Erasmus, aga need ei puuduta äh, keskharidust, meil on keskhariduse hindamiseks PISA, aga PISA ei ole Euroopa vahend, PISA on ülemaailmne hariduse hindamise vahend mina ei taha võrrelda seda, mis minu koduriigis toimub Singapuris või Hongkongis toimuvaga. Ehm, meid huvitaks rohkem see, mis toimub näiteks Portugalis, Bulgaarias, äh, Rootsis, meil oleks just nimelt sellist äh, hindamisvahendit ja hetkel meil seda ei ole, äh, nii et, et ma arvan, et siin on veel võimalusi, kus uurimistööd teha ja see dokument on tõesti väga huvitav ja tahaksin teid selle eest tänada. aitäh! ka minul oleksid mõned lühikesed küsimused, kõigepealt te ütlesite, et kõrghariduse vallas on kõige olulisem see et, et kakskümmend viis protsenti lõpetajatest Äh, küll võib-olla leiavad kergemini tööd kui inimesed, kellel pole ülikooliharidust, aga tihtipeale teevad nad sellist tööd, milleks ülikooliharidust tegelikult vaja ei ole. ning siis ähm, on veel lõhe selle vahel, milliseid oskusi tööturul vaja on ja, ja selle vahel, äh, milliseid oskuseid ülikoolid pakuvad. võib-olla peaks rohkem mõtlema ka kõrgharidussüsteemile, mis äh, võib-olla äh, suhtleks rohkem äh, ettevõtetega, oleks tööturul toimuvast teadlikum, sellepärast et kui vaadata andmeid kõrgkoolide lõpetajate kohta, näiteks Itaalias on kõrgkooli lõpetajaid vähem kui teistes riikides. sest kõrgharidus Eh, sektor ei tee eriti tihedat koostööd ärimaailmaga, töömaailmaga, eh, ülikoolid on rohkem akadeemilise iseloomuga ja veel üks märkus, see puudutab varaseid koolist väljalangejaid Te teate, et ne-, need inimesed on nii-öelda kaks korda vaesed, neil on haridusvaegus ja üha rohkem suureneb ka mm, sotsiaalne lõhe haridusele juurdepääsu osas ja õpingute jätkamise osas. nii et, et me seisame siin silmitsi justkui topeltlõhega. nagu härra Krasnodebski juba ütles, on mm, Äh, noored äh, naised, tüdrukud, äh, need, kes koolist vähem välja langevad ja tõenäoliselt jätkavad nemad ka õpinguid kõrgkoolis. kuigi naised võib-olla eelistavad just nimelt teatud õppekavasid, aga mulle tundub, et see on rohkem struktuuriline probleem, see ei ole seotud konkreetse haridussüsteemiga Äh, see on pigem tingitud sellest, et äh, noored naised on pühendunumad, nad teavad, et nende tulevik ja töö sõltub sellest, nii et võib-olla siin on rohkem tegu ka struktuurilise probleemiga. aitäh, proua esinaine, aitäh nende küsimuste eest. Äh, neid oli üsna palju ja üritan lühidalt neile vastata. kõigepealt proua Kammerverdi küsimus selle duaalse haridussüsteemi kohta. jah Äh, niimoodi äh, inimene saab hariduse ja saab, on tugevani seotud ka tööturuga, äh, selline süsteem ta,, tavali-, tavaliselt ülikoolis omandatakse selline õpe. nüüd nendes riikides, kus kutseõpe on väga hästi välja, välja töötatud, on Äh, tõesti äh, äh, töötus väiksem kui teistes riikides mis pu-, see ei puuduta üksnes Austriat ja Saksamaad, vaid ka näiteks Hollandit, kus tõesti koolilõpetajad on väga edukad tööturul, mis puudutab nüüd lõpetajate edukust tööturul Äh, siis äh, äh, loomulikult see sõltub tööturu olukorrast, hariduse kvaliteedist, enamikes riikides me oleme siin vaadanud seda olukorda paarikümne aasta jooksul, me ei ole veel päris täpselt, millised need reformid on, mis on toimunud. oluline Äh, näiteks sellistes riikides nagu Saksamaa ja Austrias on äh, probleeme inimesed, kellel on haridusvaegus, äh, seal on ka inimesi, kuigi nad on selles duaalses süsteemis olnud, neil ei ole ikkagi piisavalt kutseoskusi. nüüd härra Krasnodebski küsimus äh, Äh, mis puudutab Poola ja Ungari võrdlemist. Äh, Poolas on aastakümnete eest läbi viidud üsna põhjalik haridusreform, millest Poola täna kasu saab. ja võrreldes Ungariga äh, on oluline ka võib-olla taust, vanemad, peremõju, majanduslik taust. võib-olla Poola puhul on see mõju väiksem kui Ungari puhul Eh, Poolas eh, on just kahe tuhandendate aastate alguses väga palju toimunud. Eh, Poolas antakse väga häid selliseid klassikalisi oskuseid, lugemisoskust näiteks. seda oskust, oskusi teste teha ning sooline küsimus ka esinaine kõneles sellest äh, äh, jah, äh, meessoost õpilastel on võib-olla teistsugused probleemid kui naisel, asi aga muutub, kui minnakse tööturule. sealt selgub, et asi ei ole võib-olla alati seotud just nimelt haridussüsteemiga Äh, on äh, jah, naised on küll äh, jah, võib-olla haridussüsteemis edukamad, aga alati mitte tööturul. mulle esitati ka küsimus härra Morgana poolt, kui, kui ma nimest õigesti aru sain kui inimesed tööd, tööle lähevad, kuidas on võimalused täiendõppeks, kolleeg kõneles Hispaania probleemist Äh, Hispaanias äh, oli jah probleem selles, et näiteks ehitussektoris oli palju töö, töökohti vähekvalifitseeritud inimestele, inimesed jätsid äh, kooli pooleli ja nüüd, kus ehitussektor on sattunud majanduslikele, majanduslikesse raskustesse, siis on need inimesed töötud, neil on suuri probleeme ning seetõttu oleme siis äh, tõesti ka Hispaanias üritanud siis äh, uusi mudeleid juurutada. Äh, samuti härra Marakalli küsimus, seda statistikat, mida me kasutame, me kasutame võrreldavat statistikat, kasutame Eurostati süsteemi ja ka OSCD andmeid, kuna enamik Euroopa Liidu liikmeid on, liikmesriike on ka OSCD liikmed ning eh, selle konkreetse dokumendi jaoks kasutasime Eurostati ja OSCD andmeid ja kui meil on täiendavaid liikmesriikide andmeid, mis aitavad selgitada, mis toimub, eh, siis kasutame ka neid, eh, aga tugineme siis ikkagi Euroopa statistikasüsteemile Äh, proua esinaise, proua Kosta märkus äh, lõhe oskuste ja tööturu vajaduste vahel just nimelt kõrghariduse vallas. Äh, jah, kõrgkooli lõpetajate arv on viimasel ajal kõvasti kasvanud ähm, Äh, seda mitte ainult äh, teie kodumaal, võib-olla jah, mitte teie kodumaal, nagu te ütlesite, aga teistes riikides küll ja me peame tegema rohkem selleks, et tagada ka kõrghariduse kvaliteeti ja, ja näib praegu, et see kvantiteet näik-, on võib-olla tõesti probleemiks. Äh, jah ega mul palju äh, ei olegi lisada sellele, mida Michal just ütles. jah, tööhõive määr tõesti sõltub haridustasemest, meie ülevaade peegeldab ka seda ja see sõltub ka sellest, kas inimene on saanud siis sellise üldhariduse või kutsehariduse ja duaalne haridussüsteem tõesti muudab olukorda. üldiselt on sellest kasu, äh, aga Äh, kõrgharidusega inimeste hulgas äh, tööhõivemäär on jah, tõesti kõrgem, aga viimastel aastatel me oleme näinud äh, ka seda, et ka nendel inimestel, kellel on võib-olla keskharidus või kutseharidus, nende tööhõivemäär on kasvanud, samas mitte kõrgharidusega inimeste oma ja siis ka see lõhe oskuste ja vajaduste vahel, millest räägiti just kõrghariduse kontekstis see on ka otseselt seotud mõningate kõrgharidussüsteemi eripäradega mõningates riikides, näiteks teema, millele juhtis tähelepanu meie Hispaania kolleeg. üldiselt, kui me kõneleme koolist väljalangemisest, siis need, kes varakult koolist välja langevad, kuuskümmend protsenti nendest on kas töötud või ei tegutse ja ainult nelikümmend protsenti töötab, nii et, et tegemist on tõesti tõsise probleemiga ning meie loomulikult kutsume inimesi üles siiski kooli jääma, omandama paremaid oskusi ja mu, niimoodi parandama oma võimet tööd leida. ja ma olen Eurostatis aastaid töötanud ning me uurime väga põhjalikult oma andmete allikaid, teeme eh, allikatega otseselt eh, koostööd, nagu Michal ütles, eh, kasutame OSCD andmeid, Eurostati andmeid ja teeme ka teistega koostööd ning üritame tõesti kasutada õigeid andmeid ja alati rõhutama ka, kas need erinevused, mis riigiti välja tulevad, on olulised või mitteolulised, nii et, et pöörame suurt tähelepanu sellele. aitäh. aitäh. Teie äh, info on meile tõesti väga väärtuslik ja ma olen täiesti nõus, et meil on vaja äh, kõrgekvaliteetilisi, kvaliteedilisi andmeid, nii et aitäh selle ettekande eest ning äh, see ülevaade on väga kasulik meile meie raporti ettevalmistamisel. Äh, tahame jätkata teiega koostööd ning suur aitäh teile selle eest. ja nüüd äh, läheme edasi Äh, järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on tõesti täna väga pikk koosolek. niisiis, mul on väga hea meel tervitada siin äh, äh, kommunikatsiooni peadirektoraadi peadirektorit härra Timo Pesoneni. me oleme ta siia täna kutsunud ja meil on väga hea meel, et ta meie kutse vastu võttis infopoliitika on midagi, mis on meie komisjoni pädevuses ja juba väga pikka aega oleme me arvanud, et on vaja saada infot kommunikatsioonistrateegia kohta Euroopa kom-, Komisjonilt, kuidas Euroopa Komisjon inimesi teavitab oma poliitikast ja tahaksime teada ka nende kommunikatsiooniprojektide kohta, mida viiakse läbi koos institutsioonide ja liikmesriikidega. praegune kriis on ka kultuurikriis, kriis, mis on seotud informatsiooni kvaliteediga ning uut liiki infoga see on teema, millega me oleme ka varem tegelenud, iseäranis mis puudutab inimeste teadlikkuse tõstmist sellest, mis asi Euroopa Liit on ja äh, millised on meie ühised väärtused, meie ühine identiteet. niisiis äh, ma arvan, et me peaksime täiustama oma kommunikatsioonivõimet, kasutama uusi meediakanaleid me teame, et komisjon, äh, komisjoni pädevus selles vallas on muutunud. Euronet ja Euronews on nüüd äh, Connect peadirektoraadi haldusalas, samas äh, kultuuri ja hariduse peadirektoraat on samuti oma kommunikatsiooniprogramme muutnud näib, et on äh, vaja siiski integreeritud lähenemist kommunikatsioonile, nii et, et äh, meid tõesti huvitab, äh, mis teil öelda on ja ma olen täiesti kindel, et kolleegid tahavad teile ka esitada küsimusi, sellepärast et sellest on saamas tõesti väga oluline strateegiline teema ning mul on väga hea meel, et komisjon ja parlament teevad olulist tööd liikmesriikidega just nimelt ähm, inimeste EFSist, äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fondist teavitamise vallas. niisiis äh, te teete olulist tööd selleks, et teavitada inimesi sellest olulisest investeeringute fondist ja me tahaksime, et meie kolleegid liikmesriikide parlamentidest oleks samuti kaasatud see tähendab, et me peame hakkama inimestega suhtlema teistmoodi. me oleme eh, ka suhtluse objektid, nii et, et suur aitäh, et te siin olete ja nüüd ma annaksingi kohe teile sõna. aitäh, aitäh. Eh, väga tore on siin olla, aitäh selle mm, kutse eest mul on väga suur au, et te mind siia kutsusite. kõigepealt äh, tahaksin teid kõiki tänada teie toetuse eest, selle toetuse eest, mida te olete aastate jooksul üles näidanud, isegi enne, kui mina äh, oma praegusele ametikohale sain. enne ma tegutsesin äh, eelarve vallas ja väga oluline on, et meievaheline koostöö toimiks. kommunikatsiooni vallas tehtav on tõesti see, mis teema, mida väga tihti arutatakse ja see on ka Äh, sellel aastal väga selge olnud just siis, kui ma oma ametikohale asusin. aga läheksin, läheneksin meie koostööle siiski laiemast vaatevinklist, ei räägiks ainult eelarveprotsessist, vaid räägiksin ka äh, sellest, äh, mida meie teeksime, et elu rakendada uue komisjoni koosseisu kommunikatsiooni prioriteete ja võib-olla räägiksin ka sellest, kuidas me saaksime tugevdada oma koostööd kahe institutsiooni vahel nagu esinaine juba ütles, komisjoni koosseisus on toimunud suured muudatused, see komisjon on teistsugune, nagu ütles härra Juncker, meie enam Euronewsiga ei tegele, me ei vastuta Euronewsi rahastamise eest ega e, selle eest, kuidas Euronews toimib e, ja me ei tegele ka kodanike Euroopa programmiga aga loomulikult me tahame tega, teha koostööd oma kolleegidega Connect peadirektoraadist ja Home peadirektoraadist. Ehm, me eh, tegutseme nüüd otseselt eh, komisjoni presidendi härra Junckeri alluvuses koos õigustalituse ja peasekretäriga ja Euroopa strateegilise keskusega. niisiis, me keskendume peamiselt kümnele prioriteedile Neid nimetatakse siis komisjoni prioriteediks, need prioriteedid on heaks kiitnud ka parlament ja äh, ülemkogu. niisiis on ilmselge, et äh, me pöörame tähelepanu just nimelt nendele prioriteetidele. ja nagu proua esinaine juba ütles, ähm, invest-, investeerimisprioriteedid äh, selleks, et Euroopasse investeerida, siia majanduskasvu ja töökohti luua, on veel üheks prioriteediks lisaks kõigile teistele. tihtipeale komisjon ütleb, et nemad on poliitiline komisjon see tähendab, et keskendutakse nendele küsimustele, et mis Euroopa jaoks on olulised, keskendutakse majandusele ja kodanike jaoks konkreetsete tulemuste saavutamisele. komisjoni presidendi selge sõnum on, et me peame jõudma uuesti kodanikeni, me peame komisjoni põhisõnumeid edastama selgemalt ja jõulisemalt ja peame keskenduma just nendele olulistele prioriteetidele ja selles vallas tahaksin öelda, et me oleme ka äh, Äh, spiikerite teenistust äh, muutnud, see on minu peadirektoraadi alluvuses, mina teen ähm, koostööd äh, presidendiga ja meil on nüüd üks kõneisik siis kogu komisjoni jaoks ähm, ja seega siis ka nende spiikerite või kõneisikute talituse koosseis on kärbitud Äh, ma ise olen ka kõneisik, kõneisikuks olnud kakskümmend aastat tagasi ja mulle tundub, et komisjonis praegu see asi toimib päris hästi. Äh, kui me räägime, et me peame suhtlema kodanikega, äh, me ju kuuleme seda iga päev oma, te kuulete seda oma valits-, valimisringkondades, ma arvan, et me peame iga päev meeles pidama seda, et äh, kus on meie juured, kus on selle Euroopa projekti algus, kuidas me alustasime. Äh, ja loomulikult Euroopa Liit on aastate jooksul laienenud ja me peame minema tagasi ka oma põhiväärtuste juurde. Äh, need on kirjas aluslepingutes, eelkõige põhiõiguste hartas. ja nüüd muutubki oluliseks äh, kommunikatsioon, kuidas seda kõike meie kaaskodanikele kõige paremal moel edastada. president Juncker oma mandaadi alguses küsis igalt komisjoni liikmelt, palus, et iga, kõik komisjoni liikmed külastasid, külastaks liikmesriike sagedamini äh, äh volinikud käivad äh, liikmesriikides, kohtuvad kodanikega, on aktiivsemad ja see muudab olukorda, muudab olukorda. Äh, komisjon tegutseb üha rohkem koha peal, äh, mitte ainult nendes riikides, millega nad kõige paremini kursis on. ja äh, see on midagi, mida me peame ära kasutama, me peame kasutama kõiki võimalusi selleks, et volinikud suhtleksid kodanikega ning siin tuleb mängu ka koostöö parlamendiga seda me arutasime paar nädalat tagasi, kui komisjoni president osales spetsiaalsel kohtumisel äh, proua McKinsey, äh, proua Guillaume'i ja äh, härra Kadaisega, kuidas siis inimesi teavitada investeerimiskavast, kuidas seda ühiselt teha? tegemist on Euroopa Liidu Komisjoni ja parlamendi ühise prioriteediga number üks ning me sooviksime, et meil oleks avatud dialoog parlamendisaadikutega, me tahame äh, kutsuda parlamendiliikmeid oma üritustele, dialoogidele kodanikega, konkreetsete projektide käivitamisele. nii et, et ma arvan, et meil on siin tõesti piisavalt ruumi koostööks meie kahe institutsiooni vahel. ma loodan, et meil õnnestub seda koostööd ka ülejäänud mandaadi ajal edendada. Äh, dialoog kodanikega on olnud üsna elukas, meil on sellel aastal olnud viiskümmend viis üritust. Äh, neid on ka liikmesriikide telekanalites kas osaliselt või täielikult edastatud kui äh, president käis Milanos äh, EXPO avamisel kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, siis seal oli kohal ka äh, härra Schulz ja proua Mogherini, nii et, et meil tõesti on olnud selliseid dialoog palju, kus parlamendiliikmed on aktiivselt osalenud ja aruteludesse oma panuse andnud ja võib-olla mäletate, president Juncker ise osales ka Bosaaris toimunud dialoogis siin Brüsselis, see sündmus toimus just pärast Pariisi terrorirünnakuid ja kui Brüsselis oli äh, äh, julgeoleku äh, olukord väga tõsine, nii et, et ta kasutas siis võimalust selles olukorras kodanikega kohtuda ma nägin äh, siin ka äh, härra Malinovi nime, kes on seotud äh, Tagasi kooli algatusega. see on üks meie juhtalgatustest möödunud aastal seitsesada parlamendi ja teiste institutsioonide ametnikke läksid siis tagasi oma koolidesse ja kohtusid ühtekokku kahekümne, kuuekümne kahe tuhande inimesega ja härra Malinov äh, osales ka selles ettevõtmises ja ma kutsun teid kõiki üles seda tegema, ma tean, et te külastate koole oma valimisringkondades ja see Tagasi kooli on üks algatus, mida me siis institutsionaalsel tasandil ühiselt teha saame. Äh, nüüd äh, siis kultuuriüritused meie esindustes liikmesriikides, me tihtipeale Äh, näiteks Euroopa majades äh, korraldame erinevaid kõrgetasemelisi kultuuriüritusi ma mainisin esindusi, ma ei tahaks sellest pikalt kõnelda, aga nemad on tõesti parlamendikolleegide jaoks kohapeal kõige olulisemaks partneriks loomulikult meie oleme ka siin teie käsutustes, aga meie esinduste juhid on minult saanud ülesande tegutseda äärmiselt äh, tihedalt koos parlamendi infotalitustega ning äh, komisjoni president viitas ka sellele, et meil tuleb kasutada uusi meediakanaleid, sotsiaalmeediat, selles vallas meil on ühiseid projekte ning äh, ma arvan, et ka siin me oleme hakanud saavutama tulemusi, aga me peame ühiselt veelgi rohkem tegema niisiis, äh, nüüd lühidalt äh, ka äh, sellest, mis on toimunud pärast seda investeeringute alast kohtumist, me valmistame midagi taolist ette ka järgmiseks aastaks, räägime teie kolleegidega, et kas see peaks olema Raha- ja Majandusliidu tulemu-, tuleviku teemaline üritus või, või mõni muu päevakajaline teema. lõpetuseks proua esinaine, ma arvan, et need esimesed arutelud näitavad vähemalt mulle, et äh, on palju asju, mida me saame ühiselt teha ning me saame endiselt teha rohkem, me saame äh, keskenduda oma konkreetsetele äh, ülesannetele, meil ei ole siin vaja mingeid formaalseid kokkuleppe, me saame lihtsalt praktiliselt ühiselt tegutseda iseäranis just nimelt liikmesriikide tasandil ja ma tõesti loodan teie toetuse peale ma loodan, et äh, me suudame ühiselt aktiivselt tegutseda erinevatel üritustel liikmesriikides, aitäh! Thank you, thank you so much for this äh, suur tänu selle selgituse eest. jah, parlamendisaadikud on teil plaanis äh, rohkem kaasata oma algatusse ka siseriiklikul tasandil, aga me tahame kindlasti küsida teie käest ka täpsemaid küsimusi ja kõigepealt äh, ma annaksin sõna kolleegidele ja proua Šodrova kõigepealt. suur tänu, ma võin teile kinnitada, et koostöö komisjoni esindaja ja Euroopa pa-, Parlamendi vahel toimib päris hästi. näiteks Tšehhi Vabariigis on korraldatud üsna mitu ühist üritust ja ma olen äh, mõnedes nendes äh, ka ise osa võtnud. komisjoni ja parlamendi ühistegevus, vähemalt nii palju, kui mina sellele olen mõelnud, äh, peaks minu meelest keskenduma Luksi filmi auhinnale. järgmisest aastast võiks selle teha üheskoos Euroopa Komisjoniga ja seda ka niimoodi äh, reklaamida, kas teil on äh, infot selle kohta, kas tõesti pannakse see, kaasatakse Euroopa Komisjon sellesse, sest me ei taha, et parlamendi roll väheneks. see on nimelt üks võimalus, kuidas äh, me saame äh, ühenduse oma kolleegidega otsa. kas keegi sooviks veel sõna? Sabine, kõigepealt suur tänu, et tulite täna meie komisjoni ja annate ülevaate andsid ülevaate kommunikatsioonipoliitika kohta, aga mul on jäänud mulje, ja sellest me oleme juba aastaid siin komisjonis ka rääkinud, et väga paljud head ideed, mis ringlevad, ei leia vastukaja rahva seas ja ei jõuagi rahvani. ja tegelikult me peaksime mõtlema sellele, et eh, kuidas jõuda ka nende inimesteni, kes ei ole niikuinii juba huvitatud Euroopa asjadest, vaid eh, leiame ühise keele nende inimestega, kes, kes ei mõtle kogu aeg Euroopale ja ei lähe ise seda infot otsima Äh, näiteks meie infokeskustest, kuidas me saaksime selle sõnumi edastada normaalselt tavalisele inimesele, et mida Euroopa nende inimeste jaoks teeb. sellepärast, et tavaline press ju sellest ei räägi, ei räägita sellest, millised on kodanike õigused ja nii edasi, et kas mitte ei oleks mõistlik koondada erinevaid kanaleid, et selleks, et kõik kodanikud Euroopa Liidus, ka need, kes ei ole Euroopa asjadest huvitatud, et nendeni see info jõuaks ja tegelikult äh, tänaseni ma ei näe komisjoni poolt strateegiat, kuidas jõuda nende inimesteni. jah, kultuurilised, kultuuripoliitikaga, väga kena poliitikaga see ei jõua lihtsalt inimesteni, vaid ainult teatud äh, sihtgrupini ja kõikide aastate jooksul me ei ole õnnestunud Euroopat ja seda, mida me siin igapäevaselt teeme, viia täiesti tavalise kodanikuni ja ma tahan sellele ikka jälle rõhuda. no näiteks äh, meie tegevus äh, Saksamaal koolides äh, vahetult enne vaheaega tuli see ettevõtmine ja langes ka esimesele koolivaheaja nädalale. no kuulge, kas keegi mõtleb ka selle peale, et millal on koolivaheajad, et ei tehtaks kooliprogramme ajaks, mil, mil lapsed üldse koolis polegi? et meil liidumaades näiteks on erinevatel ajad, aegadel koolivaheajad nii et tõesti, me peame mõtlema sellele, kuidas jõuda nende inimesteni, kelleni on vaja jõuda, need inimesed, kes on vaimustunud Euroopast, kes on asjaga kursis, teavad, kust jõuda infoni ja kust infot saada, aga me peame keskenduma nendele inimestele, kes, kes ei huvita Euroopast täna. suur tänu, Sabine, kas on veel sõnasoovijaid? härra Kasnodjevski jah, tegelikult mul oli teile üsna sarnane küsimus meil on kõigile jäänud mulje, et on väga suur lõhe selle vahel, milliseid jõupingutusi tehakse Euroopa institutsioonide poolt, see materjal, mida toodetakse kogu aeg selleks, et kodanikuni jõuda, aga e, see ei jõua inimesteni, inimesed ei tea, mida Euroopa Liit teeb, kuidas need asjad siin välja näevad, mida teeb Euroopa Parlament. ja tavaliselt inimesed ei tea sellest eriti midagi. ja lisaks sellele on veel üks suur probleem. ja selles osas ma tahaksin teada, mida te kavatsete ette võtta. nimelt äh, väga suur osa meie kodanikkonnast on äh, euroskeptiline, nagu me teame. no näiteks nädalavahetusel valimised Prantsusmaal näitasid seda väga selgelt, aga mitte ainult seal ja teinekord jääb mulle mulje, et isegi siin kojas on äh, kuulda olnud et äh, Front Nationali variraportöörid äh, jäetakse variraportööride kohtumistele kutsumata, no kas see on ikka õige viis, kuidas läheneda sellele asjale? ja sama puudutab äh, ja rahvast laiemalt, kas te olete, kas teil on julgust pöörduda ka nende kodanike poole, kes on euroskeptilised? no näiteks minu enda valimisringkond on väga skeptiline ja võib-olla neile teinekord äh, oleks täitsa meeltmööda, kui nad kohtuksid kellegiga komisjonist või kohtuda härra Junckeri endaga, neil on väga palju küsimusi LuxLeaksi kohta äh,, aga neil ei ole mitte mingisugust võimalust äh, kaasa rääkida. ma ei räägi siin mitte ainult mingisugustest pidustustest, vaid, vaid äh, ka poliitilisest arutelust, inimestel ei ole võimalus äh, lihtsalt inim-, poliitikutega saada kontakti Euroopa tasandilt. suur tänu, härra Krasnodebski, härra Maara Kall. suur tänu, härra esimees, tegelikult ma ei tahtnud sõna võtta aga kuulasin ära nüüd need viimased kommentaarid ja see utsitas mind. ning äh, sellepärast ma nüüd tahtsingi tegelikult äh, öelda midagi sarnast. aga ma saan aru, et on äh, seos komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ja, ja meie kultuurikomisjoni ja teie kommunikatsiooni peadirektoraadi vahel. aga küsimus on selles, kui suures osas liikmesriigid üritavad kogu aeg Euroopa Liitu vähem panustada ja samas välja pigistada kõik, mis võimalik Euroopa Liidust. nii et tundub et üritatakse kuidagi Äh, Euroopa Liit kalevi alla panna ja, ja peita äh, Euroopa Liidu osalust äh, suurte edukate asjade puhul ja kui asjad lähevad viltu ja lörri, siis kiiresti süüdistatakse sellest Euroopa Liitu. siis on meid vaja. ja vot sellise asja peale me peaksime, sellise asja vastu me peaksime võitlema. Euroopa Liit ei suuda täna korralikult äh, selgitada seda, äh, miks on Euroopa Liitu vaja. miks rahval sellist asja on vaja? lihtsalt äh, ei jõuta selle sõnumiga inimesteni. nojah, võib ju osalt poolt öelda, et liiga palju võetakse ette erinevates liikmesriikides ja et see on kõik sellised üksikud ettevõtmised no näiteks maksudest kõrvalehoidmine või äh, üksikute liikmesriikide tegevus äh, suurte ettevõtete puhul, kellele lihtsalt kingitakse maksusoodustusi, mida on teinud Euroopa sellel tasandil ja milline on meie kommunikatsioon, kommunikatsioonistrateegia selles osas? mõnikord jääb mulje, et äh, tuleks sellised ebameeldivad asjad kuhugi äh, suletud uste taha panna, ei julgeta probleemile otsa vaadata. ja see on osaliselt seotud äh, sellega, millised tulemused tulid siis eile äh, Prantsusmaa kohalikel valimistel. ja miks on tekkinud äh, see majanduskriis üldse? inimesed mõtlevad ju sellistele asjadele aga kui meil ei ole korralikku strateegiat kommunikatsiooni mõttes paigas, selles osas inimesed langevadki euroskepsisesse. meie peaks omalt poolt ikkagi võitlema selle eest, et äh, näidata, mille jaoks on Euroopa kasulik, me ei oska ennast müüa nii-öelda. lõpetan. suur tänu, härra Morgano ja siis lõpetame. aega pole rohkem meil. suur tänu, ka mina tegelikult ei tahtnud esialgu sõna võtta, aga äh, kolleegid täiesti õigesti äh, on äh, natukene süvitsi läinud selles arutelus ja ma olen nendega täiesti nõus. väga palju sellest, äh, mis Euroopas tehakse, jääb teadmata liikmesriikides. meedias ikkagi räägitakse sellest, mis juhtub kodus ja on suur lõhe nende otsuste vahel, mis äh, siin on langetatud ja rakendusfaasi vahel. see tähendab seda, et väga palju siseriiklike parlamentide tööst ju tegelikult äh, kordab seda, mida tehakse Euroopas, aga teatud ajanihkega. mul on aga üks lühikene märkus. kommunikatsiooniga peab alustama sellest, et eh, see peab andma inimestele võimaluse järgida seda, mida me siin teeme ja et meil, neil oleks selge juurdepääs sellele, mis siin toimub, et nad oleksid teadlikud positiivsetest ja negatiivsetest tagajärgedest ühe või teise sammu puhul. kui nad sellest aru ei saa või kui see info nendeni ei jõua, siis eh, tegelikult kodanikud peavad ainult teadmiseks võtma need otsused, mis on langetatud ilma nendeta ja nad ei öö, olegi rohkem kaasatud, aga nende kaasatus oleks ju äh, demokraatlikus süsteemis ülioluline. härra esimees, proua esimees, äh, ka minul on omalt poolt mõned märkused, äh, strateegilisemad võib-olla oma iseloomult. kõigepealt me teame, et komisjoni ülesanne kommunikatsiooni mõttes või sellepärast et komisjon on äh, aluslepingute valvekoer. Teie ülesandeks on tagada Euroopa Liidu äh, nähtavus ühtse liiduna ja see tähendab seda, et komisjon peab äh, vaatama, milline kuvand jääb Euroopa Liidust ja otsustama, milliseid kampaaniaid ja vahendeid kasutada meiepoolsetes infokampaaniates. nii et milline on praegu olukord äh, härra äh, Junckeri äh, töökavaga, jah, tema prioriteedid on kõigile teada ja selles osas infot levitatud, aga kuidas on detailsema infoga? alles hiljuti ju seati Euroopa Liidu identiteet kui selline küsimärgi alla, inimesed on hakanud küsimusi esitama, kas sellel on üldse mingisugust mõtet Äh, siin on teatud vasturääkivus, kuuskümmend viis protsenti Euroopa seadus eh,, liikmesriikide seadusandlusest tuleb Euroopast ja samas inimesed ütlevad, et Euroopast ei ole mingisugust kasu ja mingit vahet ei ole. Äh, see ei ole ju nii. nii et komisjon jah, selgelt peab kommunikatsiooni oluliseks, aga mis siis sellest saab järgnevatel kuudel? kas on tulemas mingisugused konkreetsete eesmärkidega kampaaniad? mõningate äh, sihtgruppide puhul tuleb teha suuremaid jõupingutusi. kampaaniaid äh, veeti varem äh, hoopis teistmoodi, aga nüüd on kogu Euroopa seatud küsimärgi alla ja küsimus on selles, et kui palju halvemini läheks meil siis, kui Euroopat üldse ei oleks ja veel üks punkt, kommunikatsiooni rahastamine kas vastab tõele, et äh, oluliselt on teie peadirektoraadi vahendeid kärbitud eelnevate vahenditega või ei ole, eelmiste aastatega või ei ole ikka nii? ja veel siseriiklikud parlamendid, siis selles osas on jah, asjad äh, meievahelises suhtluses paranenud, kuid kõigest mõni kuu tagasi, kui komisjonid kohtusid äh, rahvaga erinevates liikmesriikides, siis nad tegelikult kohtusid parlamendisaadikutega, mitte rahvaga et seal on asjad läinud natukene paremaks võib-olla viimasel ajal meievahelise suhtluse osas erinevate komisjonide president on kohtunud komisjoni esindajatega, aga rahvast tuleks rohkem kaasata. minu meelest on tõesti väga-väga tähtis, et me vaataksime, millised on eelised ja puudujäägid meie kommunikatsioonistrateegias ja veel, millised vahendid on äh, kommunikatsiooni peadirektoraadil, Europarl tv ja, ja teised on kuhugi mujale üle läinud, mis on öö, äh, kommunikatsiooni peadirektoraadi käsutuses olevad vahendid? suur tänu, proua esimees, suur tänu, parlamendisaadikud, ma üritan öö, äh, vastata nii hästi, kui ma oskan teie märkustele ja küsimustele ja kõigepealt. proua Šoidrova Luksi äh, auhind, et kas sellest saab äh, ühtne Euroopa algatus? kõige halvem äh, vastus bürokraadilt oleks vist see, et mina ei tegele selle asjaga, vaid tegeleb keegi teine, aga kahjuks täna tulebki mul selline vastus anda. see on hoopis teise peadirektoraadi teema. aga räägin selle asja kolleegidega läbi, aga kahjuks ma ei oska teile täna vastata mul ei, mul ei ole õigust äh, otsustada midagi selles osas. aga Praha sündmused tõesti, teil on õigus, seal äh, läheb äh, koostöö väga hästi meil ka Connect peadirektoraadiga. proua Verhaien, jah, põhimõtteline küsimus ma andsin teile väga lühikese ülevaate äh, kümneminutilise ülevaate meie tegutsemisest, võin tuua ka, ka detailsemaid näiteid. meil on ka liikmesriikides ja piirkondades koha peal meie ametnikud, tegemist ei ole komisjoni ametnikega otseselt, kuid eh, keda me toetame läbi eelarvetoetuste, eh, jagame nendega infot ja kutsume neid üles eh, leidma ühendust kodanikega ja need on need inimesed, kes tõesti siis igapäevaselt äh, tavaliste inimestega kohtuvad, neid inimesi on kuskil seitsesada liikmesriikide jaoks ja see süsteem, võrgustik toimib väga hästi. ja regioonide komitee kolleegid äh, loomulikult on ka kaasatud sellesse töösse. Te ütlesite, et meie sõnum ei jõua kohale. jah, teinekord tunnen ka mina meeleharmi selle üle. me teeme väga hea ettepaneku komisjoni poolt äh, ja siis äh, mõni aeg hiljem võtab parlament selle vastu, siis jõuab see asi nõukokku ja siis tekib järgmine raskus. rahvas ei saa enam aru segaduses. kas asi juba otsustati või ei otsustatud, kas see nüüd, et komisjon on mingi asja öö, äh, osas ettepaneku teinud ja pressikonverentsi korraldanud, kas see tähendab seda, et asi ongi vastu võetud? Nad ei saanud komisjoni ettepaneku kõigest ettepanek ja parlamendi ja nõukogu peavad veel otsustama ja selles mõttes äh, me äh, tekitamegi segadust kodanikest, sest et meie töö ei ole koordineeritud ja ma olen seda ikka ja jälle ise tundnud ka oma eelmistel ametikohtadel. nüüd härra Krasnodebski skepsis. skeptikuid meie ei karda me oleme valmis nendega ka aruteludeks, niikaua kui neid huvitab see, mis meil on öelda ja jagavad meiega mõtteid faktipõhiselt, siis oleme me väga huvitatud sellest arutelust ja see ongi õige lähenemisviis, sest maailm ei ole ju ometigi mustvalge. ja ma arvan, et kodanikud ka teavad seda ja meie kõigi ees, komisjoni ja parlamendi ees on sellega seoses tõsine probleem. kuid ma rõhutaksin ka liikmesriikide rolli. see, mis Brüsselis otsustatakse, need otsused tulevad ju ühiskoostööst institutsioonide vahel. Komisjon, parlament ja nõukogu, nõukogu sealhulgas siis demokraatlikult valitud valitsused Euroopa liikmesriikidest otsustavad ja seega ei saa keegi pärast otsuse langetamist öelda, et vot meie oleks teinud teistmoodi, aga Euroopa tegi nii. ja vot selle vastu tuleb tõesti võidelda. härra Maragall maksudest kõrvalehoidmise küsimus. ma arv-, ma küll ei arva, et me oleksime vältinud seda teemat, väga kiiresti äh, esitas komisjon konkreetse maksunduspaketi ja selle osas me saatsime ka info välja ja ma ei ole teiega nõus selles punktis, aga nõus oleme sellega, et on poliitikaid, äh, mis on, mis on äh, sellised, mida oleks vaja selgitada kodanikele natukene täpsemalt, et mida meie ettepanekud kaasa toovad. ja see on seotud sellega, mida ütles härra Morgano. üsna tihti meie keelekasutus ja proua esinaine, olgem ausad, me koostame ettepanekuid öö, äh, vigases inglise või prantsuse keeles ja siis öö, äh, tõlgitakse ümber öö, äh, keelte, ametlikesse keeltesse. üsna tihti kasutame me mingisuguseid äh, lühendeid ja tehnilist keelt ja isegi ajakirjanikud, välja arvatud siis need, kes siin äh, Brüsseli mullis ringi ujuvad, ei saa sellest aru ja te teate ju ise, et äh, inimestega rääkides tuleb kasutada hoopis teistsugust keelt ja see on meie jaoks probleem, mina tahaksin, et minu volinikud räägiksid ka sellist keelt, millest inimene aru saab nii et äh, sõnumi ja, ja ka emotsioonide edasikandmisel tuleb olla tähelepanelik, me ei saa äh, kantseliiti kogu aeg äh, rääkida. proua esimees, teie rääkisite jõupingutusest noorte inimeste suunas. jah, tagasi kooli algatus, on ka teisi vahendeid, kuidas toetust avaldada õpetajatele Euroopa uuringud, äh, volinikud käivad alati ka ülikoolides, kui nad külastavad liikmesriike, me üritame seda tööd rohkem teha, aga alati sellest ei piisa ja loomulikult ei piisa. sotsiaalmeedia ja nii edasi ja näiteks äh, rädlustasude puhul äh, saatis meid üsna suur edu, see kampaania oli päris hea äh,. see oli konkreetne asi, mida me tegime läbi Twitteri ja Facebooki ja nii edasi. see oli asi, millest noored inimesed said aru, see on midagi konkreetset äh,, selle eest võitleb Euroopa ja see kommunikatsioonistrateegia kujunes väga heaks. eelarve. meie eelarvet ei ole kärbitud Äh, aga kärbiti selles mõttes, et kaks programmi läks meilt kaduma. tänu teie toetusele aga on järgmisel aastal meie eelarve suisa kuus protsenti suurem ja tuleb juurde ka äh, korporatiivkommunikatsiooni strateegia, see ei ole küll uus värske raha, vaid saame raha teistest peadirektoraatidest, äh, et keskenduda poliitiliste prioriteetide tutvustamisele ja Euroopa prioriteedile number üks investeeringute kava paljud kolleegid ka sellele, kolleegid ka sellele viitasid, et me peaksime midagi suuremat üheskoos tegema. üritamegi, aga raha neid probleeme ei lahenda. raha võib aidata, aga meil on vaja poliitilist tahet ja kaasatust. aga ma tean, et teie tahate ja meie tahame ja küll siis õnnestub. tänan teeme tulevikus äh, ka koostööd ja jääme ära ootama edasisi kontakte teie parlamendi ja komisjoni vahel, kuna me oleme väga pühendunud nendele äh, teemadele. Also, eh, ora eh, a questo punto con i colleghi della Commissione ci... ci... Niisiis. nüüd äh, jätame hüvasti enamike saadikutega, järgmine koosolek toimub üheteistkümnendal jaanuaril. täna oli tegemist viimase koosolekuga enne jõule, nii et kasutan võimalust soovida teile ja teie peredele kõike head jõulupühadeks ja see soov on adresseeritud ka assistentidele sekretariaadile, kõigile töötajatele, parimad soovid kõikidele, meil on selja taga hea tööaasta ja me oleme andnud olulise panuse tähtsatel teemadel. aga oluline on teadvustada endale seda, et ähm, kultuuriline mõõde kõikide teemade puhul on väga oluline ja meil oleks vaja rohkem kultuuri, nii et meil seisab ees järjekordne töine aasta. niisiis häid äh, jõule kõigile ja palun koordinaatoritel siia, et saaksime alustada koordinaatorite koosolekuga ja need, kes ei kuulu koordinaatorite hulka, peaksid niivõrd kiiresti kui võimalik saalist lahkuma. A little in late on uh... alustaksime nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et me oleme natukene juba ajast maas juba seitse minutit ajas maas, seda ei ole küll väga palju, aga siiski natukene. kui palju koordinaatoreid meil on? kolm, neli, viis. hästi